liebe Kolleginnen und Kollegen. austatud kolleegid, peaksime alustama, sellepärast et äh, kümme minutit tagasi oleks pidanud juba alustama. me ootasime siia tööhõivekomisjoni aseesimeest, ilmselt ta ka siia jõuab, aga hakkame ikkagi pihta, sellepärast et äh, muidu on aeg otsas varsti. ütlen teile südamlikult tere tulemast meie tänasele kuulamisele teeme seda tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoniga koos. bereits äh, auch schon zu einigen kontroversen äh, räägime siis üsna vastuolulisest teemast ehk siis solidaarsuskorpusest, sellest oleme rääkinud ka enda komisjonis päris palju juba ja nüüd on ka proua Ulfskog kohal, tere tulemast! meie kultuurikomisjoni raportöör Hel-, Helga Trüüpel tutvustab oma raporti projekti, sellega tegeleme pärast kuulamist. aga tahaksin eelkõige tervitada härra volinik Tibor Navratšitši, kelle kohalolek minu arvates ka rõhutab selle solidaarsuskorpuse tähtsust komisjoni jaoks kuulamisel tutvustatakse ka meie poliitikaosakonna B uuringut sellel teemal. selle kuulamise järeldused loodetavasti tegelikult kindlasti, neid võetakse arvesse ka nii kultuuri- kui ka tööhõivekomisjoni edasises töös. meil on ka terve rida väljapaistvaid eksperte tänaseks kuulamiseks kutsutud kes tegelevad erinevates äh, kodaniku, valdkondade kodanikuühiskonna organisatsioonides ning institutsioonides, mis on seotud selle teemaga, ma tahaksin neid tervitada ja tut-, tutvustada ka lühidalt. kõigepealt härra Simon Bröök Occami instituudist, kes tutvustab meile seda poliitikaosakonna uuringut, siis härra Manfred von Hebel Saksa rahvus, Erasmus pluss rahvusagentuurist, kes tutvustab meile liikmesriikide agentuuride perspektiivi. härra Pavel Trantina, kes äh, on äh, Euroopa Sotsiaal- ja Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni tööhõive ekspertgrupi president, tema äh, tutvustab sot-, majandus- ja sotsiaalkomitee perspektiivi, järgmisena proua Gabriella Tsiviko, Euroopa Vabatahtlike Keskusest, siis härra Pjotor Sadovski, Volont eh, Europe eh, organisatsiooni peasekretär, tema räägib eh, noorsoo liikuvusest Erasmus plussist, vaba, vabatahtlikust tööst seoses Euroopa Solidaarsuskorpusega. nüüd ma pean tähelepanelik olema, et ma õigesti seda nime hääldan, härra Kostas Mošohoritis. loodetavasti hääldasime seda õigesti. tema on Inter SOS peasekretär, kes räägib väljakutsetest seoses vabatahtliku töö ja professionaalse töö vahega äh, ning lõpetuseks proua Anna Viidegren, kes on Euroopa Noorsoofoorumi peasekretär, tema räägib sellest, millist kasu võiks solidaarsuskorpus meie noortele tuua seega meil on üsna põhjalik programm täna pärastlõunaks ette pandud. ja tere tulemast teile kõigile. selleks, et meil oleks aega ka aruteludeks, siis palun kõik kõnelejad, hoidke kinni endale antud kõneajast, keskenduge oma peamistele sõnumitele, teil on e-, esialgu antud viis minutit ettekande jaoks me saatsime teile ka küsimuste kataloogi, mida te kõik väga põhjalikult olete ka täitnud ning vastused nendele küsimustele on teile laiali jagatud. ka neid saab kindlasti kasutada. aga ennem kui me alustame oma tööga, tahaksin ma öö, äh, tööhõive komisjoni aseesimehele Äh, ta äh, proua Uskogile, volinik äh, härra Navratšitsile ning meie raportöör proua Trüüpilile sõna anda. kõigepealt Margareete, palun. suur tänu! ma tervitan osalisi ja eriti ka eksperte selle eest, et nad on andnud oma suure panuse meie kohtumise õnnestumisse. ma tänan teid ka selle eest, et te olete rääkinud Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärkidest ja tõhususest. mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust, siis see algatus peab andma võimalusi noortele inimestele selleks, et äh, need saaksid äh, ähm, kasu solidaarsusest, et saaks kasutada väljaõppevõimalusi, praktikakohti ja nii edasi ning äh, see peaks kaasa tooma positiivsed tagajärjed selles suhtes, et noored muutuksid paremini tööle võetavateks ning eh, et paraneks ka üleminek eh, siis nii-öelda alalistele töökohtadele. ma rõhutan, et eh, tänase seisuga on ette nähtud kolmkümmend viis miljonit eurot solidaarsuskorpuse rahastamiseks, see tuleb siis Euroopa Sotsiaalfondist ning Euroopa Komisjon on ette näinud ka selle, et tuleks täiendavalt eris, eraldada kümme miljonit äh, eurot erinevatest äh, tööhõivemeetmetest. see raha on ette nähtud ning siin osas enam survestamist toime, toimuda ei tohiks. seda raha tuleb kasutada nii tõhusalt kui võimalik. mida see tähendab? noored vajavad töökohti ja paremat äh, tulevikku ning see raha on mõeldud nende noorte jaoks, keda praegu ei aidata, nad peavad saama endale töökoha, leidma mingisuguse koha elus, millega nad saaksid ka rahul olla ja kus nad võiksid tunda, et nad tähendavad midagi ning et nendest on kasu. tänan teid veel kord, et olete täna siia tulnud, mul on äh, väga suur huvi selle vastu, mida hakkavad rääkima eksperdid ning samuti ka nende inimeste sõnavõttude vastu, kes äh, siin täna osa võtavad. niisiis, äh, me saame nüüd alustada okei, I leave the floor to you <laughs> Petra, sa saad rääkida ise edasi. aitäh, Marita, sissejuhatuse eest ning äh, nüüd kohe annaksin sõna ka volinik Navratšitsile. palun, härra volinik. umbes kümneks minutiks, mitte kauemaks on teil sõna. suur tänu, daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad viimases olukorrast Euroopa Liidus kõnes ütles president äh, Juncker, et ta on uhke nende noorte inimeste üle, kes uut, uues Euroopa Solidaarsuskorpuses kaasa teevad, sellepärast et nemad äh, muudavad Euroopa solidaarsuse reaalsuseks. sama uhke olen ma selle üle, et alates sellest ajast, kui Euroopa Solidaarsuskorpus loodi eelmise aasta lõpus, on rohkem kui kolmkümmend kaheksa tuhat viissada inimest äh, ennast kirja pannud seal osalemaks. Nemad on valmis olema kaaslaseks nendele, kes on üksikud, aitama pagulasi, kes Euroopasse tulevad, aitavad koristada saastunud randu või aitavad kohalikke kogukondi mõnel muul moel. tegemist on esimese sammuga meie ambitsiooni täitmiseks, et aastaks kaks tuhat kakskümmend oleks meil sada tuhat noort Äh, eurooplast, kellel oleks äh, kogemus ja võimalus aidata seal, kus äh, kõige rohkem abi vaja on. me ootame, et käesoleval aastal, kaks tuhat seitseteist, on rohkem kui kuuskümmend tuhat vabatahtlikku positsiooni ja võimalust kaasa teha ning kolmkümmend kuus tuhat noort inimest saab enne aasta lõppu veel aktiivselt kusagil kaasa lüüa. kaheksa, tuhat kaheksasada on juba alustanud oma Äh, praktikaprojektidega ning äh, need arvud aina suurenevad. eelmisel kuul president Antonio Tajani ja mina käisime Norgias Itaalias äh, selleks, et vaadata, mida teevad sealsed vabatahtlikud. tegemist on piirkonnaga, mis eelmisel aastal sai kõvasti kannata maavärinad, maavärinate käes ja me vaatasime, kuidas noored inimesed aitavad kohalikel inimestel taas üles ehitada nii oma elusid kui ka oma linna. tegemist on väga selge ja liigutava lootust andva äh, sammuga. kutsun teid üles äh, tegema ja lähenema Euroopa Solidaarsuskorpuse määrusele samasuguse vaimuga, äh, nii nagu need noored inimesed, kes selles korpuses kaasa löövad. olles sidusrühmade noortega viimaste kuude jooksul nõu pidanud, näen ma seda, et väga palju on toetust, et selle asjaga kiiresti edasi minna nüüd tahan rääkida sellest, kuidas me tahame oma äh, eesmärke saavutada Euroopa Solidaarsuskorpuse jaoks. määruse eelnõu toob kaasa kõik tegevused, mis on praegu kaheksasse programmi jagatud ja sellel äh, lähenemisel on mitmeid eeliseid. esiteks annab see väga selge, loogilise ja ühtse eesmärgi alusel seatud reeglistiku äh, et see oleks koos portaaliga ühtne sisenemispunkt, kus oleks võimalik äh, äh, otsida nii töövõimalusi, äh, praktikavõimalusi kui ka pakkuda ennast vabatahtlikuks. teiseks tähendab see rohkem raha, rahastamist ning rohkem ka pakkumisi, mille hulgast valida. kolmandaks aitab see meil kaasata neid, keda me praeguste programmidega ei suuda kaasa meelitada ja see näitab väga selgelt, et meie lähenemine keskendub noorte vajadustele. küsite ilmselt, mikspärast ei ole me defineerinud kõiki elemente väga öö, konkreetselt ja paindumatult. väga hea põhjus on meil selleks, me tahame, et noortel oleks igati võimalus pakkuda toetust kogukondadele ja sotsiaalset sidusust tõhustada meie Euroopa Liidus mida solidaarsustegevus äh, endas kaasab, võime küsida. Euroopa Solidaarsuskorpus saab ainult siis hoo sisse, kui me kaasame väga paljusid noori ja ka organisatsioone. mitte keegi ei tohiks juba algusest peale kõrvale jäetud olla, sellepärast et äh, definitsioonid on kuidagi liiga äh, paindumatult paika pandud. just rohujuure tasandi osalejad peaksid omaenda vajadustest lähtuvalt defineerima eesmärgid ning tuleviku solidaarsuskorpust vormima. aga võin teile ka kinnitada, et tugeva kvaliteedikontrolli läbi tagame selle, et kõik tegevused, ükskõik kas äh, noored need ette panevad või äh, organisatsioonid, teenivad Euroopa Solidaarsuskorpust. Äh, iseäranis seisame me selle eest, et see ei ole mingisugune töökoha asendustegevus vabatahtlikku tegevust korraldatakse eh, esiteks eh, selle alusel, eh, millised rikkalikud kogemused on meil olnud Euroopa vabatahtliku teenistusega juba aastakümnendate jooksul. teiseks, praktikavõimalused pakutakse kvaliteetselt välja ning kolmandaks, töökohad peavad olema vastas, vastavuses ka siseriikliku tööõigusega olla seda öelnud, pöördudes noorte poole, ka nendele, kellel on vähem võimalusi, on üks minu prioriteete. ja sellepärast oleme loonud ka äh, päris palju uusi formaate, mida pakkuda. sealhulgas lühiajalised tegevused äh, kahest nädalast kuni kahe kuuni, siis äh, vabatahtlikud meeskonnad, kes pakuvad äh, head keskkonda, riigi sees äh, erinevad projektid ning solidaarsusprojektid piiriüleselt lisaks äh, näeme ette vahendid äh, näiteks äh, maksta eraisikutele või ettevõtetele või institutsioonidele selleks, et nad võtaksid vabatahtlikuna kaasata erivajadustega inimesi. oluline on kindlasti see, et puudust kannatavad või tõrjutud või erivajadustega noored saaksid võimaluse. ja see on Solidaarsuse korpuse üks eesmärk. korpus kui selline annab lisaligipääsu noortele ette, ettevõtetele ja institutsioonidele, eh, mis on kvaliteetset tööjõudu otsivad ning saavad ennast registreerida portaali kaudu. see üks kontaktpunkt võimaldab väga otsest ja selget eh, osalemist. mis eelarvet puudutab, siis siinkohal tahan olla väga selge ja öelda, et ma olen nõus teiega, et uued mõtted tähendavad ka seda, et on vaja värsket rahastust. ja sellepärast on meie eelarve ettepanekus kaheksakümmend kuus eh, koma äh, kaks miljonit eurot äh, värsket raha, kakskümmend viis protsenti kogu eelarvest on see. kokku siis äh, kõik see summa kolmsada nelikümmend üks ja pool miljonit. seitsekümmend miljonit sellest kolmesaja neljakümne ühest võimaldab vabatahtlike kohtade arvu kasta, kasvatada, vabandust, kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodil kõigepealt planeerisime me nelikümmend tuhat Erasmus plussi ja seitsekümmend seitse tuhat kaheksasada eh, korra-, eh, korpuse enda ja Erasmus plussi eh, jaoks. solidaarsuskorpus teisi noortealgatusi ei õõnesta ja Erasmus plussi rahastamist samuti mitte, vastupidi komisjon on palunud lisarahastust Erasmus plussi jaoks vastavalt praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandele tahaksin tänada teie komisjoni äh, vankumatu toe eest, tagamaks, et Erasmus pluss saab selle rahastuse, mida ta on väärt ja mida tal on vaja. mul on hea meel, et kultuuri- ja eelarvekomisjonid on äh, toetanud äh, komisjoni ettepanekut selles osas aastaks kaks tuhat kaheksateist, isegi nõudnud veelgi lisarahastust. mis veel siis solidaarsuskorpus puudutab, siis selle määruse eelnõu näeb ette et, et kaheksakümmend protsenti rahast läheks vabatahtlikkusele ja eh, kakskümmend protsenti eh, praktikatele ja töökohtadele. see eh, määrade jaotus aitab meil organisatsioonide ja noorte inimeste huvidele vastata kogu programmi elutsükli vältel. järgmine asi, mis on minu jaoks tähtis, on see sarnaste programmide ja skeemidega koostöö tegemine liikmesriikides, näiteks tsiviilteenistus me teame, et saavutame rohkem, kui me oleme eh, ühtsemad ja ühendame jõud. ja sellepärast on meil plaan anda liikmesriikide tsiviilteenistuse võimalustele ligipääsu sellele portaalile kiiresti ja koheselt. daamid ja härrad, teiste aitamine on justkui kivi vette viskamine, see tekitab eh, palju suurema resonantsi tuhanded inimesed, kes on aktiivsed Euroopas, äh, toovad uut ja värsket äh, verd kogukondadesse, aitavad äh, sõlmida tutvusi ja sõprusi ning sidustavad meie ühi-, ühiskondi. Nad äh, aitavad teisi, aga samas õpivad ka ise, äh, arendavad oma oskusi ja saavad kasutada tulevikutöös ja elus oma oskusi ja ta äh, talenti kõige paremini ära. ma olen kindel, et määruse eelnõu aitab luua tugevamat, samamoodi mõtlevate inimeste kogukonda ja aitab meil kõigil koos edasi minna, aga kindlasti on neil võimalus siis ka Euroopa Solidaarsuskorpuse eest võtta vastutuse, tunda omanikutunnet, vahetada öö, kogemusi Eh, luua projekte ja saada inspiratsiooni uute projektide jaoks. Euroopa inimesed igalt poolt saavad eh, kogukondi ehitada sotsiaalvõrgustikes ja meie portaalis kui ka läbi isiklike kontaktide. selles määruses loome me aluse selleks, et tõeline Euroopa solidaarsusliikumine saaks alguse. tahaksin tänada raportööri ja kõiki teisi liikmeid, kes on äh, Äh, selles õigusloomelises protsessis kaasatud, suur aitäh teie panuse eest sellesse uude ettevõtmisesse. poliitilise kokkuleppe kiire sõlmimine tuleb kasuks paljudele noortele Euroopa üleselt, kes tahavad asju muuta. ja ootan ära teie arvamused, suur tänu. aitäh, härra volinik. nüüd annaksin sõna proua Helga Trüüperile, kultuurikomisjoni raportöörile Briefly, uh, thank you very much um,, Petra. suur tänu, teen lühidalt, aitäh, Petra. selge on, et täna äh, on meil kuulamine, aga üheksateistkümnendal septembril tegin juba oma ettepaneku selle raportiga ja kuulan seetõttu huviga ära kolleegid ja eksperdid, olen valmis ka omaenda raportit äh, muutma, kui jääb mulle mulje, et seda muutuse vajadust on vaja. ma võtan väga tõsiselt ka tänast arutelu, aga parlamendi ajakava nägi ette, et ma juba üheksateistkümnendal septembril pidin äh, selle ettepaneku tegema. see ühtlasi tähendas ka, et minu büroo töötas palehigis läbi terve suvepuhkuse. ma ei taha hakata detailidest rääkima, aga hoopis selle asemel räägin, milline on minu poliitiline lähenemine sellele küsimusele. ma arvan, et Junckeri ettepanek selle ettepanekuga kaasa minna on väga hea, sellepärast et loomulikult komisjoni president ootab ja otsib uut lipulaevprogrammi, mis oleks sama edukas kui Erasmus pluss ja Euroopa solidaarsuse jaoks on meil vaja midagi ära teha, sellepärast et eri tasanditel on selles vajaka. sellepärast on see hea mõte ja ma arvan, et me peame seda parandama, mitte hävitama, mitte e, kuidagi maha trampima, vaid hoopis parandama ja see tähendab minu jaoks nelja asja, mida tahaksin muuta või parendada esiteks nimi, sellepärast et korpus äh, jätab mulje minu koduriigis ja muudes ka, aga Ungarist olen kuulnud äh, ka ja volinikult, et see ei ole väga armastatud sõna ja sellepärast ütleksin, et see võiks olla Euroopa solidaarsusalgatus. teine asi, eelarve. härra volinik Navratšitšil on õigus, kaheksakümmend kuus miljonit on jagamata raha praegu olemas. Äh, Te räägite, et see on värske raha, tegelikult eh, ei ole see liikmesriikidelt eh, värske raha, vaid eh, hoopis see raha, mis liikmesriigid on sisse maksnud, on kasutamata jäänud ja nad ei saa seda tagasi. kui me tahame, et uus programm oleks tõeliselt elujõuline, ei ole meil vaja mitte ära kasutada kasutamata jäänud asju, vaid meil on vaja ikkagi reaalselt värsket raha. kolmandaks ma arvan, et selle programmiga peame tõesti keskenduma nendele noortele, kes on äh, praegu tõrjutud seisus. meil on väga palju praktikante ja ka assistente, kes on väga Euroopa-meelsed, kellel on äh, äh suurepärased võimalused ja isegi kui neil tudengina palju raha taskus ei ole, siis on tegemist kosmopoliitidega, kelle päralt on tulevik. aga Euroopas on väga palju inimesi, kellel ei ole selliseid äh, äh, võimalusi ja selliseid eeliseid nagu tänastel inimestel siin ja sellepärast peame pöörduma just nende inimeste poole ja siis äh, viimane asi, töökohad, nagu öeldud, äh, siin on kaks äh, haru, üks on töökohtadele ja karjäärile keskenduv ja teine on vabatahtlik tegevus. ma tean seda, et noorte inimeste töötus on kohutavalt kõrgel tasemel väga paljudes liikmesriikides ja me peame selle vastu võitlema. aga praegu on minu arust oht see, et kui läheme edasi nii, nagu ütlesid, siis vabatahtliku osa ja solidaarsuse vahel ei ole väga palju eristust, kus on siis ühelt küljest töökohad ja praktikakohad, teisest küljest vabatahtlik tegevus, need asjad äh, segunevad ühte. kui te tahate väga selget definitsiooni ja et ei oleks ka esmaselt tööturult vääriti kasutamist, et noored lihtsalt teevad tööd, aga äh, saavad vähe palka ja raha tuleb programmidest, sellepärast et ettevõtetel ei ole siis ka mingisugust äh, motivatsiooni neid äh, tööle võtta. ja kohe lõpetan, ütleb kõneleja. siis on meil eduks mingi võimalus, aga kui me tingimusi ei sea, siis peame lihtsalt sellest töökoha sambast lahti saama, see on minu ettepanek kokkuvõttes. aitäh, nüüd esimene paneelarutelu täna pärastlõunal ja esimesena saab sissejuhatuseks sõna tööhõivekomisjoni raportöör härra Benifei. umbes kaks-kolm minutit. Thank you uh.... aitäh. tööhõive osa läks alguses justkui kaduma. aga nagu te meelde tuletasite, olen ka mina siin raportöör, sellepärast et tööhõivekomisjon on selles küsimuses samuti pädev. seetõttu on mul hea meel, et täna see kuulamine toimub ja kolleeg juba alustas teema tutvustamist ja ütles, et see on äärmiselt oluline. me peame vaatama, millised on siin probleemid ja millised võivad olla lahendused. sissejuhatuseks tänan ka mina omalt poolt kõiki tänan kõiki, kes on siin kohal, tänan volinikku ja tänan ka härra Hendelit ja proua Kaamerverti ning Martinat. tänan teid selle diskussiooni eest, milleks meil täna on võimalus, kuigi meil on väga vähe aega ja väga palju tähtsaid teemasid. kolleegid juba ütlesid, et üks olulisi teemasid on raha ka mina olen nõus, et äh, me peame vaatama, kas on võimalik saada liikmesriikidelt äh, lubadusi rohkema raha kulutamiseks. kas on võimalik saada ka lisaks lubadustele reaalset raha nende projektide rahastamiseks? ühest küljest on selge, et äh, juba praegu võime olla rahul sellega, et portaalis on registreerunud kolmkümmend seitse tuhat kasutajat see on äh, suurepärane ja samm selles äh, suunas, millest rääkis härra Juncker, ehk siis, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend peab olema sada tuhat uut töökohta, kuid me ei tohi siin hakata asendama töökohti vabatahtliku tööga, nagu ka komisjon on välja toonud ja siinkohal tuleb olla väga ettevaatlik. ehk siis tuleb vaadata, kellel on ligipääs nendele töökohtadele kolleeg Trübeliga me rääkisime ka sellest, et meil tuleb leida mingisugune võimalus tagada, et me raha, mis meil on, kasutame võimalikult hästi. pean silmas raha, mis tuleb teiste projektide alt. mina isiklikult olen veendunud, et meil on võimalik leida kompromiss, nii et äh, säiliks ka see kutsealane pädevus, et saaksime kasutada kõiki ekspertteadmisi, mis on olemas ja millest me ka täna kuuleme. meie töö ju erineb sellest, mida on tehtud minevikus, meil on vaja saavutada lisandväärtus ja võimaldada otsene ligipääs töökohtadele. me tahame ju noori inimesi aidata, kuid isegi kui Euroopa Parlament üksmeelselt ütleb, et me tahame ära kasutada kõikide vahendajate ekspertteadmisi ja oskusi, siis tuleb see väga selgelt defineerida ning äh, tuleb selgelt ka öelda, millisel tasemel need vahendajad siis projektides osaleksid. lõpetuseks peame mõtlema ka sellele, millistel organisatsioonidel lubatakse osaleda ja töövõimalusi pakkuda. juhul, kui me viime need organisatsioonid kokku äh, vabatahtlikele pakutavate võimalustega, siis on, siis oleme teinud hästi ja meid ei saa kuidagi kritiseerida, keegi ei saa öelda, et me oleme raha raisanud, et solidaarsusele mõeldud raha on kuhugi mujale kulunud. seetõttu arvan ma, et meil on võimalik saavutada kompromiss ning me teeme koostööd nende eesmärkide saavutamiseks. ja teeme koostööd komisjoni ja erinevate komiteedega, aitäh! aitäh! nüüd tutvutakse meie poliitikaosakonna uuringut solidaarsuskorpuse ja vabatahtlikkuse kohta ja härra Siimon Brock, palun, teil on sõna. kümme minutit um,. Key... aitäh, ma tahaksin rääkida sellest, millised on meie analüüsi tulemused, analüüs puudutab Euroopa Solidaarsuskorpuse õigusloomelist ettepanekut ja selle analüüsi tegin mina koostöös ühe kultuurikomisjoni kolleegiga ning siin on kolm tähtsat küsimust. kõigepealt, kuidas on Euroopa Solidaarsuskorpusest kasu ühiskonnale, kuidas seda siduda Erasmus plussi ja teiste olemasolevate Euroopa programmidega ning kuidas saab ta tegutseda selliselt, et ta täiendab, mitte ei asenda olemasolevaid eh, programme. me viisime läbi nõndanimetatud lauauuringu ning ka intervjuud ja kõigepealt tahaksin teile rääkida väga lühidalt sellest, millised olid meie peamised eesmärgid ja milline on meie eeldus, kuidas Euroopa Solidaarsuskorpus peaks need tulemused saavutama. nagu te teate, on Solidaarsuskorpuse eesmärk hõlmata rohkem noori ja organisatsioone solidaarsesse tegevusse, nii et me tugevdaksime ühtekuuluvust ja solidaarsust Euroopas toetaksime kogukonda ja lahendaksime ühiskonna ees olevaid probleeme. see on mõeldud äh, noortele, kes on kaheksateist kuni kolmekümne aastased ja kes saaksid äh, osaleda solidaarsustegevustes nii piiriülestes kui oma liikmesriigi omades. Nad saavad osaleda erinevates äh, projektides, erinevates rühmatöödes. ja Euroopa Solidaarsuskorpuse mõte seisneb selles, et kui teha vabatahtlikku tööd, kasutada Euroopa programme ja tuua kõike kokku nii-öelda ühe mütsi alla, siis on võimalik paremini kokku viia pakkumus ja nõudlus ja kasutada rohkem noori inimesi selles töös, nii et tulemused oleksid paremad. me viisime läbi konsultatsioonid ja leidsime, et üldiselt pooldatakse Euroopa Solidaarsuskorpuse loomist ja toodi välja, millised on selle ettepaneku tugevad pooled näiteks äh, saab äh, niimoodi leevendada neid tõkkeid, mis praegu osalemisele on, näiteks antakse rohkem teavet äh, ja toetatakse noori inimesi. kui näha ette praktikakohad, töökohad ja teised tegevused, siis aitab ESC suurendada ka Euroopa vabatahtliku töö ähm, kasutamist ja peale selle õnnestub meil luua kvaliteetsem töökultuur ning luua võrdsemad võimalused kõikide noorte inimeste jaoks, kes Euroopa Liidus elavad, olenemata sellest, millised on nende liikmesriigi võimalused. Need on positiivsed punktid, kuid välja tulid ka mitmed murekohad, mille võib grupeerida viide rühma ja ma hakkan neist siis ükshaaval rääkima ja räägin ka soovitustest esimene probleem on partnerluse põhimõte. ja siin tekib küsimus, kas sidusrühmad saavad, sidusrühmad saavad kaasa rääkida, milline eest see on, nii et nad ka oma huve kaitseksid. kas organisatsioonide, sidusrühmade ja osalejate huvid kattuvad ESC loomisel? selle punkti all arvame, et äh, tuleks paremini välja tuua ja selgitada, kuidas siis sidusrühmad saaksid osaleda äh, ESC väljakujundamisel, seiramisel ja rakendamisel. komisjon, liikmesriigid, äh, agentuurid ja kõik teised peavad tegema koostööd omavahel ning ka ametiühingute, valitsusväliste organisatsioonide, noorsoorganisatsioonide ning teistega, kes koos solidaarsustööd teevad seoses eesmärkidega on meil kolm probleemkohta kas äh, ESC suudab kolme aastaga välja pakkuda sada tuhat solidaarsustegevust? nagu te teate, on meie eesmärgiks jõuda saja tuhande osalejani, kuid praegune ettepanek ei selgita, mismoodi on ESC-l võimalik seda eesmärki täita. ja kuidas on meil võimalik äh, leida neid osalejaid ja organisatsioone, kes üldse sobiksid seda tööd tegema peale selle peame küsima, kas olemasolevad tegevused ja uued tegevused viivad ikkagi selleni, et et need, kellel on raskem osaleda, saaksid seda paremini teha. on küsitav, kas ähm, need, kellel on vähem eeliseid, saaksid tegelikult ESC töös rohkem osaleda, isegi juhul, kui teha neile taotlemine lihtsamaks. ning kolmandaks tahaksime teada, kas ESC loob mingit ebavõrdsust osalejate vahel, kes osalevad läbi Euroopa Solidaarsuskorpuse ja nende, kes osalevad läbi teiste programmide? kas on ka näiteks võimalik, et kõikides programmides osalemine ei vii selleni, et antaks välja ühe, ühetaoline sertifikaat, mis tõendaks neid omandatud oskusi? ja soovituseks siis ütleme, et ESC puhul tuleks selgitada, mismoodi ta aitab täiendada siseriiklikke algatusi, kuidas siseriiklikule, siseriiklikud algatused saavad ESC-st kasu. see on seotud ka sellega, et tuleks ümber mõtestada see, mismoodi saaks sellest kattuvusmehhanismist kasu ka need, kes ei osale Euroopa Solidaarsuskorpuse töös ja see puudutab nii väljaõpet kui väljaõppe hindamist. probleemina nähakse ka rakendamist ja rahastamist kõigepealt siis Euroopa kvaliteedimärgis ja kas sellise märgise loomine toob äh, kaasa Euroopa Komisjoni jaoks mingisuguse lisavastutuse või lisakohustuse aruande? peale selle sõltub ESC Erasmus plussi infrastruktuurist ja me peame mõtlema, kas äh, sellest piisab, et kõiki ülesandeid täita. ning äh, viimaks tuleb mõelda ka sellele, mismoodi rahastus liikmesriigi tasemel jaguneb erinevalt Erasmus plussi regulatsioonist ei ole ESC-s tegelikult äh, öeldud, äh, mismoodi seda raha hakatakse liikmesriikide vahel jagama ning äh, selline konkreetse info puudumine muudab tegelikult ka väga keeruliseks selle, et oleks selgelt arusaadav, mismoodi see solidaarsustegevus siis liikmesriigiti jaguneb ja kuidas arvestatakse liikmesriikide erisustega. soovitusena toome välja et ettepanekus tuleks äh, selgitada eesmärki, rakendusala ja ka haldamist äh, siis äh, kvaliteedimärgise puhul ja tuleks rääkida sellest, mismoodi kvaliteet tagatakse ja kuidas jagatakse töökoormus, mis on seotud kvaliteedi saavutamisega. peale selle tuleks ette näha ka selge mehhanism, selle kohta, kuidas raha jaotatakse liikmesriikidele ja mida peavad tegema siseriiklikud agentuurid kvaliteedi tagamiseks. viimane probleemide grupp on seotud seirevõrgustiku ja käitumiskoodeksiga. praegu sellist võrgustikku ei ole ning seetõttu ei tea me, kuidas me saame jälgida seda, et ESC ikkagi aitaks täita oma, et aitaks, et ta jõuaks nende üldiste eesmärkideni, mis on seotud, mis on seatud. me leiame, et solidaarsuse eesmärgid tuleks selgemalt lahti kirjutada, sest muidu ei ole tegelikult selge, kuidas on võimalik neid mõõta, kes saab taotleda kvaliteedimärgist ja milliseid äh, ühenduse tegevusi saab äh, üldse kasutada ESC eesmärkide saavutamiseks. ning äh, samuti tekivad siis küsimused äh, kvaliteedimärgisega, sest solidaarsustegevused peaksid olema kvaliteetsed tegevused, kuid neid on võimalik mõista väga laialdaselt ja seetõttu peaksime me selgeks tegema ja paremini defineerima selle kvaliteedimärgise sisu siin on äh, kaks soovitust. kõigepealt äh, tuleb selgitada, kuidas ESC aitab äh, neid tulemusi, mida me soovime saavutada, kuidas ta aitab neid saavutada. see on seotud ka mõõdikute süsteemiga ja teiseks tuleb mõelda, mismoodi aitab ESC saavutada teisi eesmärke, mis on seotud teiste programmide rahastamisega ning eh, et me seda mõõta saaksime, tuleks seiresüsteem seada sisse kohe, mitte oodata kuus kuud. õigusloomelises ettepanekus oleks vaja lahti kirjutada ka see, mis üldse on solidaarsustegevus, eh, mida osalejad ja organisatsioonid hakkavad tegema. kuidas eh, on võimalik ennetada kuritarvitamist? ESC tuleks integreerida Erasmus pluss programmi sellepärast et äh, seda ei saaks teha, sest Erasmus pluss oleks siis liiga keeruline ja ESC tulemusi ei oleks võimalik saavutada. kuid äh, tuleks paremini selgitada, miks siis äh, Erasmus pluss oleks liiga keeruline. Erasmus plussile kulub praegu kaheksakümmend kuus protsenti kogu rahastusest, sest annab äh, infrastruktuuri ja nii äh, nõndanimetatud mittemobiilsusmeetmed äh, moodustavad väga väikese osa ja neid rahastatakse väga vähe. solidaarsusmeetmeid tegelikult Erasmus plussi all pakkuda oleks mõistlik, sest nad saaksid siis kasutada Erasmus plussi tuntud nime kuid kokkuvõttes peab see õigusloomeline ettepanek aitama tuua Euroopasse rohkem solidaarsust ette. aitäh selle uuringu tutvustamise eest, mis usutavasti on meie tulevases töös väga kasulik. eriti, mis puudutab neid äh, väljakutseid, mille te välja tõite, mille üle me peame veel pikemalt järele mõtlema. nüüd riikliku agentuuri perspektiiv ja tahaksin tervitada Manfred von Hebelit, palun, teil on sõna viieks minutiks. aitäh! suur tänu selle eest, et meil on võimalus ka oma panus anda sellesse arutellu. liikmesriikide agentuurid tervitavad väga Euroopa Solidaarsuskorpuse ideed, sest see on väga positiivne panus sotsiaalsesse ühtsusesse ja solidaarsusesse Euroopas samal ajal on solidaarsuskorpuse eesmärk ka parandada pädevusi, tõsta värvatavust. ja peamiselt peaks solidaarsuskorpus keskenduma just aktiivse kodaniku toetamisel oma tegevuses. solidaarsuse idee, sotsiaalse sidususe idee ei tulene ju lihtsalt mingisuguse programmi ellurakendamisest, meil on vaja õppimisvõimalusi, meil on vaja äh, Äh, vaadata, millised on noorte inimeste kogemused. ning me peame tagama, et meie selge euroopalik sõnum oleks ka väga tugev. see on oluline eelkõige liikmesriikide sisestes äh, projektides, millel on ka euroopalik mõõde. üks peamisi muresid praegusel hetkel puudutab geograafilise ulatuse äh, piir, piiratust solidaarsuskorpuse puhul. praegune ettepanek ei ole just julgust andev signaal osalevatele riikidele Erasmus pluss programmis. noorsooprogrammid ja projektid on hea sild Euroopa ning partnerriikide vahel, kolmandate ja EFTA riikide vahel, me peame tagama ka, et EFTA äh, kandidaat, kandidaat ning kolmandad riigid saaksid ka osaleda selles programmis, see oleks väga oluline. ka Ühendkuningriigi osalus peaks olema võimalik kuni programmi lõpuni ja kaks tuhat kakskümmend peaks lõppema programm. sotsiaalne kaasatus ja mitmekesisus, neid juba mainiti. ühegi noore inimese ees ei peaks olema takistusi solidaarsuskorpuses osalemises, aga kui me kaasame noori inimesi, anname neile, noori inimesi, kellel on ka erivajadused Äh, siis oleks see positiivne, kuigi praegusel hetkel ei ole see garanteeritud. suurem kaasatus peaks olema prioriteet ning me peame kaasama ka organisatsioonid, mis tegelevad äh, haavatavamas olukorras noortega. Neil on sageli keerulisem programmiga liituda, me, me peame neid toetama, meil peab olema piisavalt raha ka nende organisatsioonide toetuseks kes toetavad neid sihtrühmi. nagu juba mainiti korduvalt, siis määruse ettepanekus on see vahetegemine praktika, töö ning vabatahtliku töö vahel mitte väga selge, uuring näitas seda ning meiegi pelgame seda, et erinevate osaliste äh, ebavõrdne kohtlemine ei võimalda kõiki programmi võimalusi ära kasutada. meil on vaja selgemalt defineerida erinevaid valdkondi. meil on vaja tugevamal, paremini kirjeldada erinevaid tegevusi. praktika ning töökohad peaksid olema pakutud ainult sellistes valdkondades, mis on seotud solidaarsusega, seega siin tuleks ka kaasata Euroopa mõõde. laste ja noortega tegelemine näiteks äh, on oluline, eraettevõtete ning vabatahtlike osalus peaks piirduma ainult vabaühendustega, mittetulundusühingutega. juba praegu on meil kõrged kvaliteedistandardid Euroopa Solidaarsuskorpus, me peame tagama et need kõrged standardid jäävad alles. näiteks koolitus- ja haridustsükkel peaks alles jääma, meil on head koolitussüsteemid juba koolitus kohale jõudes näiteks. kus saavad osaleda kõik äh, noored inimesed, kes programmis on meil on vaja säilitada see kõrge kvaliteeditase. me oleme ka veendunud, et see kolmnurk äh, äh, vastuvõtjate, saatvate ning äh, organisatsioonide ning noorte inimeste vahel on hea alus, vundament selleks programmiks. noortepass peaks olema see instrument, mida kasutatakse, me oleme äh, Youth in Action programmis seda kasutanud, umbes seitsesada tuhat sertifikaati on välja antud. ehk siis midagi sellist on juba olemas ning selle põhjal võiks edasi töötada. seda saaks teha üsna lihtsasti. lõpetuseks tuleks muuta praegust Euroopa solidaarsusportaali, sellest see ei ole piisav selleks, et Äh, tulla vastu osaliste ja organisatsioonide probleemidele. see on hea registreerimisportaal, aga kui me räägime programmi ellurakendamisest, pedagoogilistest vajadustest ja toetusorganisatsioonide vajadustest, siis äh, sellest ei piisa, portaal võiks olla üks juurdepääsupunkt, aga neid võiks olla rohkem. aitäh! liikmesriikide agentuuride võrgustik on koostanud ka pikema ja põhjalikuma äh, Äh, vastuse solidaarsuskorpuse küsimusele, mille me võime teile ka saata, kui see vajalik peaks olema. aitäh. ma olin üsna suuremeelne kõneaja ületamisega. suur tänu selle äh, ettekande eest. järgmisena härra Pavel Trantina, kes juhib äh, tööhõive sotsiaal- ja kodakondsust äh, ekspertrühma Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitees. palun viis minutit. Thank you very much, madam chair uh,, for giving me the opportunity. suur tänu, proua esimees, <laughs> et andsite mulle võimaluse praegu tööandjate eh, ja ametiühingute ning teiste tsiviliseerit-, <laughs> vabandust, <laughs> vabaühenduste eh, arvamust praegu ette kanda kes on kõik Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitees. ühehäälselt on meie arvamus küll äh, meie äh, komisjonidest läbi käinud, aga täiskogu järgmisel nädalal peab selle veel kinnitama. sellegipoolest arvan, et meie arvamusel saab olema umbes samasugune kaal ja sisu. Äh, tunnustame komisjoni ettepanekut, sellepärast et meie arust on see hea algus meie aruteludele usume, et on palju elemente, mida on vaja selgitada välja ja parendada ning oleme mitmeid parandusettepanekuid ka kuulnud. alustan kohe esimesest küsimust rahas. meile valmistab muret, et see uus investeering vabatahtlikku tegevusse, noortesse ja solidaarsusesse saavutatakse läbi selle, et paigutatakse ümber Euroopa Vabatahtliku Teenistuse eelarvest rahasid ja me usume, et see investeering ei tohiks kindlasti mitte toimuda edukate programmide arvelt, mis juba pakuvad suurepäraseid võimalusi noortele inimestele, nagu näiteks Rasmus pluss, mis on juba alarahastatud, nagu teame. ja siin toetan kindlasti eesmärki Erasmus kümnekordistada, eh, nii nagu siin on üles kutsutud. Eh, palume veelgi rohkem värsket raha nendesse projektidesse samuti teiseks, kordan üle seda, mida juba öeldi. meile valmistab muret see, et segatakse eh, noorsoo tööhõivepoliitika ja vabatahtlikkuse osa kokku ja meie komisjon teeb ettepaneku, komitee, vabandust, teeb ettepaneku, et eh, nende töökohtade ja praktikavõimaluste küsimus peaks ümber mõeldama selles projektis. solidaarsust tuleb piiriüleselt toetada, jah, aga seda olemasolevate projektide läbi, mis keskenduvad äh, tööhõivele ja äh, koolitusvõimalustele. ja sellel on loomulikult omad eelised, näiteks vabatahtlikkuse osale keskendudes vaid tähendab seda, et äh, asi oleks selgem keskendumine oleks äh, suurem ja segadus erinevate teiste programmide vahel oleks kadunud, mis on ka Euroopas loodud selleks, et noorte tööhõivet suurendada. laiapõhjalised konsultatsioonid võtme sidusrühmadega äh, viisid meie komitee teistele mõtetele, kuidas parandada seda õiguslikku alust. olete juba arvamuse projekti kätte saanud, aga siinkohal tahaksin rõhutada veel mõningaid asju. nimelt solidaarsuse tegevuste ja vabatahtliku tegevuste definitsioone peaks selgitama äh, internetiport-, portaal registreerimiseks, nii nagu Manfred ütles, peaks olema üleüldiselt interaktiivne juhtimisinstrument, mis võimaldaks mõlematpoolset suhtlemist äh, nii organisatsioonide kui ka taotlejate vahel siis rohkem peaks pakkuma ettevalmistust noortele, sealhulgas nendele, kes on äh, kehvemal positsioonil ja äh, portaal peaks aitama selliseid mm, kontakti võtmisi toestada. osapooled peaksid ka kaasatama ühtsesse juhtimisse, seda tahaksin rõhutada. ja siis vastupidiselt praegusele lähenemisele peaks muidugi äh, ligipääsetavust suurendama, halduskoormust vähendama ning äh, rahvuslike ametite või agentuuride äh, profiili muutma nii, et need oleksid kasutamisega sõbralikumad. veel küsimus, äh, kus kohas peaks ta paiknema meie organisatsioonide graafikus, praegu peaks see jääma siiski tänase Erasmus pluss programmi osaks selle asemel, et täiesti uut programmi luua ja meie arust oleks see võimalus ka parandada teisi osi sellest programmist Euroopa Solidaarsuskorpusega, sellepärast et muidu on meil kaks Euroopa programmi, mis eri alustel toetavad vabatahtlikku tegevust äh, ja geograafilise paigutuse alusel siis samuti. ning see tähendaks ka veel seda, et programm nii Erasmus pluss kui ka äh, Solidaarsuskorpust Äh, ohustaks äh, olukord, äh, mis hakkab saama pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, selles osas me oleme küll mures. aga lisarahastamine ja toetus on selles osas vajalik. tõmbame joone alla, mainides veel ühte laiemat probleemi. ja see puudutab vabatahtlikkuse poliitikaid. meie usume, et läbi selle programmi on võimalik vabatahtlikkuse strateegiat laiemal alusel Euroopas luua mitte ainult saja tuhande vabatahtlikuga, aga me räägime ühest miljonist noorest ja vanemast vabatahtlikust Euroopa kodanikust, kes on praegu vabatahtlikku tegevusse juba panustamas. ja nii, nagu me oma arvamuses ka rõhutasime, mis puudutab vabatahtlikku poliitikaid ja Euroopa Liitu aastal kaks tuhat üksteist, siis rohkem koordineeritud lähenemist on vabatahtlikku tegevusse vaja ja poliitikatesse kogu Euroopa Liidu institutsioonide üli, üleselt. tegemist on eriüksusega koordineeritava poliitikaga Euroopa Komisjoni juurest, mis seab ka struktuure teistes institutsioonides. ja tahaksin tuletada teile meelde ka meie väljaannet kaks tuhat üksteist ehk mäletate, peamine autor istub siinsamas minu kõrval. umbes sada eksperti töötas selle kallal. Euroopa vabatahtlikku tegevust äh, käsitleb see ja toob äh, mitmeid koostöö inspiratsiooni allikaid siin välja, aitäh! suur tänu teile, ütleb esinaine. jõuame nüüd Gabriela Siviku juurde tema näol on tegemist Euroopa Vabatliku Keskuse koordinaatoriga. saate sõna viieks minutiks. suur tänu, et kutsutasite mind täna siin pärastlõunal teie ette ühe, tahaksin öelda esiteks, et me tunnustame seda uut vabatahtlikkusele, solidaarsusele suunatud tegevust, aga palju küsimusi on vaja esitada, nii nagu paljud kõnelejad juba ütlesid. näiteks selle kohta, millest me siin ikkagi räägime, milleks on meil seda vaja ja kuidas seda juhtima hakatakse. millest siis räägime? räägime solidaarsusest ja me loodame, et kõik praktikakohad on solidaarsusest ajendatud teiste vastu Äh, organisatsioonid, kes selles struktuuris opereerivad, äh, peavad äh, võtma just solidaarsuskuse vabatahtlikke ja meie jaoks peaks vabatahtlike vastuvõtvad organisatsioonid mitte olema tulu teenimisele saa-, suunatud väga hea oleks, kui tuluteenijad ettevõtted tõesti erinevaid äh, suhteid rajaks äh, vabakonnaorganisatsioonidega, aga nad võiksid aidata rahastada vabatahtlikku teenistust, aga mitte otseselt võtta vabatahtlikke tööle või enda juurde. kindlasti tuleb töökohtade makstud praktikate, praktikate ja vabatahtliku teenistuse vahel tegema konkreetsed vahed. Neid metodoloogiaid on vaja kasutada ja rakendada kogu Euroopas ja ma arvan, et need ettepanekud ei ole veel väga hästi praktikas rakendunud vabatahtliku ja praktika äh, küsimused tuleb väga selgelt äh, eristada. oluline on see, et tuleb tuvastada, millised on äh, ühiskonna vajadused ja vajadusest lähtuda. teisest küljest iga praktika puhul on kvaliteet esimene küsimus ja kvaliteetse praktika puhul on oluline noore jaoks, mida ta sellest saab õppida. üks muretvälistav küsimus on veel keskendumine Eh, FIE-dele, eh, iseendaks tööandjaks olemisele ja ettevõtlusele. ettevõtlusoskused on loomulikult olulised, eh, kui vabatahtlikuks minnakse, aga me kindlasti ei tohiks ja ei peaks julgustama inimesi solidaarsustegevusele minema, sellepärast nad saavad mingit kasu sellest tegevusest otseselt iseenda jaoks. siin sõnastusest tuleb kindlasti vältida seda, et noor tahab isiklikult ja rahaliselt midagi võita selle protsessi lõpus mikspärast on vaja seda solidaarsuskorpust üleüldse, viimastel kuudel on paljud seda küsinud. kui meil see on ja see ellu kutsutakse, siis kindlasti peab see olema olemasolevatele algatustele lisandväärtuseks. see ettepanek, mis praegu on laual, ei tunnusta neid paljusid miljoneid ja tuhandeid organisatsioone, kes juba pakuvad solidaarsustegevust ja solidaarsuspraktika kohti. ning seda peab programmis paremini ka kajastama. meie arvame, et solidaarsuskorpusel on võimalus, see on võimalus tegule, tegeleda vabatahtliku tegevusega ja olla solidaarne terve elu vältel ning see peaks ka äh, toestama vabakonna organisatsioone, kellel on vaja vahendeid, sellepärast et kärpemeetmeid on valusalt neid tabanud õiglast ja ausat valikut on vaja teha, kas nad võtavad äh, vabatahtliku tee jalge alla või hakkavad äh, tegelema praktikaga, praktikaga, mis on tasustatud, aga tasustamine peab olema samal tasemel. sest kindlasti ei tohi vabatahtlikku teenistust mitte nimetada praktikaks või tööks ja ka vastupidi, ja tasustamine peab olema äh, nendele nimedele vastav me räägime kas vabatahtlikkuse agentuuridest, noorte esindajate organisatsioonidest, vabakonna organisatsioonidest, mis on, tegelevad noorte ja vabatahtlikkuse põhimõtetega ning eh, ka ressursikeskus tuleks avada avatud pakkumuste raames, mitte automaatiliselt ei ole Erasmus pluss eh, ja teistele agentuuridele see antud, vaid hoopis erinevaid agentuure ja organisatsioone, kellel on väga häid täppisteadmisi noorte harimise, teavitamise ja koolitamise alal. Neid kõiki peaks sellesse algatusse kaasama. nimetasin juba sedasama, mida ütlesid ka eelmised kõnelejad, et meil on vaja selgemalt definitsioone, me tunnustame erinevaid formaate, mis selle ettepaneku alus on tehtud, me oleme nõus ka sellega, et praktikakohad ja võimalused peaks tulema nii piiriülesed kui ka riigisisesed terviklikum äh, ettepanek on tehtud pikemas kirjalikus ettepanekus meie poolt, aga kui me tahame, et vabatahtlik ja ka tööga seotud osa jääksid alles kahe sambana, siis peaks olema meil väga selge eristus. ütleme näiteks, et äh, Experience Europe, äh, Euroopa kogemus on algatus, mis pakub siis võimalust läbi Äh, töökogemuse või siis teine variant, äh, solidaarsuse näitamine, tõesti vabatahtlik tegevus läbi solidaarsuse näitamise. panime selle kõik ühtsa strateegia konteksti, see ei ole mingisugune isole-, isoleeritud initsiatiiv ja toetame seda, toetame tõsist äh, vabatahtlikkuse ja solidaarsuskultuuri Euroopas, suur tänu! aitäh! nüüd ju-, oleme jõudnud küsimuste-vastuste vooru. ja kõigepealt annaksin sõna mõlema komisjoni variraportööridele, kui nad seda soovivad. Äh, piirduge ka küsimuste esitamisel ühe minutiga, palun. härra Loua Kluune. Äh, Thank you. Yeah. Thank you very much and thank you for all those who presented today. And I think it's been... aitäh. oli väga huvitav, olid väga huvitavad ettekanded, üks teema, mida rõhutati, oli, et ei tohiks praktikat ja vabatahtlikku tööd segi ajada, see on tähtis. ma mõistan väga hästi vabatahtliku töö väärtust, see äh, toob inimesele uusi kogemusi mida nad saavad ülejäänud elu jooksul ära kasutada. ja need programmid oleks rohkem ka nagu kogukonnapõhised, erinevalt tavalistest töökohtadest. härra volinik, küsiksin raha, rahastamise kohta. kas see raha peaks tulema siis eelarve marginaalist, Erasmus plussi marginaalist, kas ma sain õigesti aru? ning või on eraldatud mingisugune uus raha. palun kommenteerige seda. aitäh. ning nüüd kolleeg Šoidrova kultuurikomisjonist. aitäh. tahaksin tänada teid nende ettekannete eest Äh, nägin ühte läbivat joont, nimelt Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärgid peaksid olema selgelt formuleeritud, ehk siis millist, millist rolli mängib Euroopa vabatahtlikkus ning me, üksus ning millist siis tööhõive pool selliste programmide juhul oleks, puhul oleks see vajalik. mul on ka küsimus, härra volinik ütles selgelt, et Euroopa Solidaarsuskorpus hõlmab igasugust solidaarsusega seotud tegevust, ehk siis ka neid meetmeid, mis praegu juba olemas on solidaarsuse äh, katuse all kas siis kantakse mingisugused tegevused sinna veel üle, sest meil on ka ju Euroopa vabatahtlik teenistus olemas, mis, millel on ka oluline solidaarsuskomponent. kas öö, sel-, sellest järeldub, et kas vabatahtlik teenistus üldse alles jääb pärast seda? aitäh! siin tehti mitmeid erinevaid kommentaare, aga mul on äh, eraldi küsimus proua Siivikule. kui te rääkisite sellest töö ja vabatahtliku tegevuse eristamisest, kas see tähendab ka eraettevõtete ja vabaühenduste kaasamist sotsiaalmajandusse või te arvate, et meil on vaja siin tekstis lihtsalt vahet teha nendel kahel? ehk siis vabatahtlikul tööl ja päris tööl. probleem seisneb siin selles, et võib tekkida selline äh, varimajandus arusaadavatel põhjustel. ning peale selle on ka võimalus, et inimesed hakkavad tegema siis justkui tasustatud vabatahtlikku tööd, mis ei kuulu päris töö alla. mainiti juba, et Erasmuses osaleb kolmkümmend kolm riiki nii Euroopa Liidust kui väljaspoolt. seda tuleks ka arvesse võtta antud teemat käsitledes. veel mainiksin Euroopa-poolset lisaväärtust see peaks tähendama, et erinevast rahva, erinevatest rahvustest inimesed töötaksid üheskoos ükskõik kus. ma sooviksin, aga kuidas see sobitub liikmesriikide süsteemidesse? aitäh, härra Matteese. aitäh, ma mõistan küll seda töö ja solidaarsuspõhise tegevuse erinevust, sellest mul küsimust ei ole, aga mul on kommentaar ka volinikule me teame, et on olemas programmid nagu Erasmus pluss, millel on vaja ka rohkem raha, seega oleks ebaõiglane sealt raha ära võtta teiste algatuste jaoks. aga me teame ka, et on palju poliitilisi reservatsioone uute rahade leidmise jaoks. aga Euroopa vabatahtliku organ-, organisatsioon ei kasuta kogu oma raha ära või so-, solidaarsusfond ei kasuta kogu oma raha ära, võib-olla saaks seda raha ka kasutada. sealset raha kasutatakse ju öö, öö, kiireloomuliste hädaolukordade puhul, aga me saaksime ära kasutada ka seal seda raha öö, solidaarsuskorpuses senikaua, kuni me ootame, kas leiame mingi uue raha solidaarsuskorpuse jaoks. aitäh, te, mul jäi kahe silma vahele see, et eh, teie, sest ma arvasin, et te olete regikomisjoni raportöör, aga te olete ka variraportöör tööhõivekomisjonis, härra Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja dwie krótkie uwagi, Szanowny Panie Komisarzu. Aitäh, mul on kaks märkust, härra volinik, daamid ja härrad kõigepealt so-, sooviksin ära tuua selle vahekorra, et kaheksakümmend protsenti vabatahtlikku tegevust, kakskümmend protsenti praktikat. Mi-, minu arvates see on negatiivne. tööhõive moodul peaks olema suurem vabatahtliku tegevusega võrreldes, ma äh, mõistan, et vabatahtlik tegevus on oluline, aga me peaksime andma ka abikäe oma noortele, sest noorte tööhõive on eriti madal. kui me soovime neid aidata, siis me peaksime saatma ka selge signaali, et iga uus töökoht noortele on meie jaoks väga tähtis. mina teeksin ettepaneku, et vahekord võiks olla seitsekümmend protsenti vabatahtlikku tööd ning kolmkümmend protsenti praktikat. teine märkus, Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärk on tegeleda teemadega nagu öö, looduskatastroofide tagajärgede likvideerimine Euroopa Liidus, nagu näiteks maavärin Itaalias või tugevad tormid Poolas suvel. siis internetist ma uurisin asja. teoorias süsteem juba toimib. vana vabatahtliku, Euroopa vabatahtliku süsteemi põhjal. kas te teate, kui kaua aega kulub taotluse esitamisest kohale jõudmiseni see on kuus kuud, see on liiga pikk aeg, nad peaks ju asendama kohal, nad ei peaks asendama kohalikke teenistusi öö, öö, nende töös, aga nad peaksid jõudma kohale ikkagi kiiremini. ma tahaksin aga tänada komisjoni nende töö eest ning selle kiiruse eest, kui kiiresti nad selle tööga maha said. nüüd härra Ajanopoulos. πριν τις ερωτήσεις μια εισαγωγική παρατήρηση που τη βγάζω από την αιτιολογική ma tahaksin äh, kõigepealt sissejuhatava märkuse teha. vaatasin selgituskirja ja seletuskirja ja seal kohe alguses on sõnad, mis mulle tunduvad väga silmakirjalikud. kui me vaatame kui palju on Euroopa Liit sekkunud äh, selliselt, et äh, see tegevus ka vaesust vähendaks, siis äh, ausalt öelda ei ole sellist tegevust olnud, solidaarsust ei ole saavutatud. ma arvan, et see helde kuvand, mida me püüame siin endast jätta, ei kattu sellega, kui palju raha on eraldatud ja sellest on juba räägitud. me ei tohiks unustada, et et äh, me püüame siin ju asendada täistöö, täisajaga töökohti paindlike töökohtadega. lõppkokkuvõttes taandub Euroopa Solidaarsuskorpus sellele. ma kuulan hea meelega, mida eksperdid räägivad, aga need tegevused valmistavad mulle küll muret. üks asi on võitlus looduskatastroofidega Euroopa Liit ei pea selliseid tegevusi alati abikõlbulikeks ja muidugi peaksidki olema liikmesriikidel olemas oma vahendid, mida kasutada juhul, kui neil katastroof toimub ja nad peavad leevendama omaenda rahva kannatusi. ma ei ole kindel, et äh, see katastroofiabi andmine selliselt ikka on abikõlbulik. peale selle tegeleme me lihtsalt sellega, et kleebime haavale plaastri peale, kuid äh, haigust kuidagi ei paranda need üksikisikud, organisatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid, kes siin peaksid tegutsema, ma arvan, ei suuda seda eesmärki saavutada. nüüd äh, sõna veel raportorile, kui tal on küsimusi või täpsustada midagi vaja. minu jaoks oli see väga huvitav, sellepärast et äh, on väga selge, et me tahame ju saavutada kvaliteetset äh, solidaarsust. riiklikud agentuurid jällegi tahavad kodanikke aktiveerida. nii et eh, nende jaoks on kõik korras. ma saan aru, et selline on nende üldine seisukoht. Nad ütlevad ainult, eh, et me peaksime laiendama tegevust ka EFTA kandidaat- ja partnerriikidele. aga kui palju saab eh, neid projekte kui, kui palju saame me neilt oodata? me peame ütlema, et kes on väljas, on väljas see ei ole kodanikele alati hea, kuid valitsused äh, saavad sellest ju aru, seetõttu ma ei äh, ole, ma ei ole millegi pikendamise poolt, kui Ühendkuningriik lahkub, siis ta lahkub. Erasmus plussi ettepanekud on minu meelest äh, suurepärased me rääkisime siin ka sellest, et ei tohiks tekitada segadust tööturul ja mis puudutab küsimust, kas on ikka mõistlik, kas oleks mõistlik kõik viia Erasmus plussi alla, sest see annaks meile rohkem eelarvelisi võimalusi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis ma arvan, et see on avatud küsimus, millele võib äh, vastata kahte moodi. võib-olla jah, me võiksime Erasmus plussi kasutada, aga teisest küljest oleks parem, et meil on kaks programmi, sest siis äh, saame me kasutada kahte edukat programmi, mille abil jõuda kodanike ja noorteni. seda ei saa me iseenesest siin otsustada, see sõltub äh, sellest, kui edukaks e e SC kogune, kujuneb räägiti ka sellest, et ennekõike on tegemist ikkagi solidaarsusprojektiga, solidaarsusprojektiga, mis aitab kaasa ka vabatahtlikule tööle, see meeldib ka mulle, räägiti sellest, et see peab olema kogukonnapõhine, minu jaoks see sobib, aga teisest küljest oli väga huvitav kuulata ka parempoolsete parteide esindajaid, kes ütlesid seda, et nemad tahaksid äh, praktika võimalusi suurendada ja vabatahtlikku tööd vähendada, et see teeks Euroopa solidaarsemaks, aga mina jääksin nii-öelda kuldsele keskteele ja minu eesmärgiks on ikkagi see, et see programm oleks parem, aitäh! suur tänu! nüüd on mitmeid küsimusi juba esitatud ja annaksin nüüd äh, meie ekspertidele sõna ning otsustage ise, milliseid te vastamiseks valite välja, aga palun mitte kauem kui ühe minuti jooksul. aeg on juba meil tegelikult praktiliselt otsas, nii et kes tahaks algust teha? härra Pruuk, palun um,. There were no, were no specific questions asked to me minu käest ei küsitud tegelikult eraldi mitte, mitte midagi, seetõttu ei ole mul siin ka midagi suurt öelda see diskussioon on meile kõigile ju juba teada, need teemad on läbi käidud ka meie analüüsis ja kuna mul midagi lisada ei ole, siis annan ma kohe sõna kolleegidele. Um, võib-olla üks vastus küsimusele vabatahtlike tegevuste kohta, ükskõik, kas need toimuvad Erasmus plussi või ESC all, selles ettepanekus on praegu väga keeruline mõista, kuidas see toimuks sest osa Euroopa vabatahtlikust tööst on Erasmus plussi all. eriti see osa, mis puudutab äh, partnerriike ja EFTA riike. ja äh, seetõttu on meil keeruline, Saksamaal on väga palju taotlejaid ja väga palju isikuid, kes teevad koostööd äh, vabaühendustega Euroopa Liidus aga teevad seda ka Euroopa Liidu abita. Nende jaoks tähendaks Erasmus pluss küsimuse sissetoomine seda, et nad peavad hakkama eraldi taotlusi esitama, aga see muudaks nende töö raskemaks, bürokraatlikumaks ja ka meil oleks raskem selgitada, mis kasu meil sellisest asjast on. seetõttu palun ma sellist algatust, kus vabatahtlikud tegevused ikkagi toimuksid Euroopa Solidaarsuskorpuse raames Erasmus plussis on veel mõned tegevused, mis on väga tugevad, äh, õpilasvahetus näiteks ja mitmed äh, teised noorsootegevused, aga see, et me teeksime nendel kahel programmil selget äh, vahet, on oluline ja kui tegevused kattuvad, siis on see vahe tegemine raske. suur tänu, härra Trantina, palun. Thank you, I would like to uh, reiterate what ma ei hakka üle kordama seda, mida just öeldi vajaduse kohta, tõepoolest kõik Äh, tegevused pigem tuua Erasmus plussi alla. kui me nii ei tee, siis on meil taaskord mitu programmi, mida ei saa omavahel siduda, kuigi need kattuvad. ja teiseks tahaksin ma vastata ühele küsimusele tööhõive kohta me eelistaksime kasutada olemasolevaid meetmeid aga kui Euroopa Solidaarsuskorpusesse jäävad ikkagi sisse ka töökohad, siis on vaja kindlasti täita kvaliteedistandardeid, maksta palka vastavalt siseriiklikule õigusele ning kehtestada või kasutada ka kollektiivlepinguid teiseks oleks vaja siis kohustuslikku koostööd mittetulundusühingutega, sest see võiks tõepoolest tagada selle kvaliteedi, mida me tagame, nagu ütles ka Gabriela suur tänu ja nüüd proua Silikonova. ma selgitan võib-olla selgemalt seda, mida ma alguses rääkisin. ideaalses äh, maailmas ei oleks mingit solidaarsusprogrammi vajagi siis ei oleks äh, tulundu, tulu äh, teenivatel äh, äriühingutel üldse vaja sellistes programmides osa, otseselt osaleda. Nad teeksid võib-olla kohe MTÜ-dega koostööd. ideaalses maailmas oleks meil üks programm, kus toimuks korraga nii töötamine kui vabatahtlik tegevus, aga meie pakume siin sellist ettepanekut kus on sees mõlemad teemad, kuid äh, neid äh, tuleks äh, hoida lahus. ühest kohast siis töökohad, mis võivad olla ka praktikakohad, sealhulgas äriühingutes ning teisest küljest vabatahtlik töö, mis võib toimuda läbi MTÜ-de. me peame tegema selget vahet selles, mida me tahame, kuid tähtis on see, et kõike seda rahastataks. kui seda kõike sajaprotsendiliselt rahastataks, siis me võtame ära riski et keegi võetakse vabatahtlikuna tööna, nagu, kui, tööle, kuigi tegelikult tahetakse talle anda praktikakohta. juhul, kui seda rahastust ei ole, siis tekib võib-olla paljudel kiusatus nimetada isikut vabatahtlikuks, kuigi tegelikult talle pakutakse praktikakohta, õpipoisiõpet või isegi töökohta, sest äh, vabatahtliku äh, nime tõttu saaks ta programmist rahastuse. tegemist on äh, praegu keerulise meetmega ja lõpuks veel sotsiaalsest ettevõtlusest. tegemist võiks olla elegantse lahendusega, kui me räägime sotsiaalsetest ettevõtetest, aga kahjuks ei ole meil olemas Euroopa definitsiooni ja paljudel liikmesriikidel ka ei ole selle mõiste definitsiooni, mistõttu ma leian, et see ei ole hea mõte. suur tänu ma tean, et äh, volinik äh, Navratšitšil ei ole väga palju aega, et meiega siin olla. tegelikult oleme me juba tänulikud, et ta on võtnud üldse nii palju aega, et meiega koos siin olla ja seetõttu, kuna ta veel siin on, äh, annan teile kohe sõna. I will be, I will be very brief because we are. ma teen tõesti väga lühidalt, sest me oleme läbirääkimiste alguses. ma arvan, et meil on võimalik äh, jõuda heale kompromissile peaaegu kõikides nendes valdkondades, millest siin räägiti. alustame definitsioonidest. nagu ma just ütlesin oma sissejuhatuses, me ei tahtnudki alguses paika panna väga kindlaid definitsioone, sest äh, elu annab meile hiljem võib-olla ise sobivad definitsioonid. seetõttu me jäime äraootavale seisukohale rakendamisfaasis saame me hakata mõisteid defineerima paremini, saame seda teha ka siis, kui esimesi tegevusi on juba katsetatud, näiteks kuidas defineerida solidaarsustegevust, kuidas seda üksikasjalikult lahti kirjutada. meil on hea koostöö MTÜ-de ja teiste organisatsioonidega ja me võime loota nende kogemusele, nende vajadustele. me võime loomulikult loota ka omaenda eh, eelnevatele kogemustele. nii et äh, me saame solidaarsustegevuse defineerimisel kõike seda arvestada. rahastamine kaheksakümmend kuus koma viis miljonit eurot. see on uus raha eelarves. ta ei ole muidugi nii-öelda päris uus raha, seda ei trükita praegu, aga eelarves on see uus raha see tähendab seda, et meil on võimalik kasutada rohkem raha, kui me alguses arvasime, kokku kaheksakümmend kuus koma viis miljonit eurot. see on lisaraha tulevikus. Euroopa lisandväärtus. ma arvan, et tegelikult see lisandunud väärtus on selgelt olemas piiriülese vabatahtliku töö näol me oleme Euroopa Solidaarsuskorpust juba kasutanud ja oleme näinud, et rahvusvaheline üldsus rahvusvaheline kogukond kujundab ennast nende tegevuste käigus ümber, see ongi see Euroopa lisandväärtus ja me peame seda rõhutama. mis puudutab seda, kas me räägime äriühingutest või mittetulundusühingutest ja kuidas nemad seal osalevad, siis ma võin kohe välja tuua kompromissettepaneku kui me ei rõhuta nii väga seda, milline juriidiline staatus on äh, mingil ühingul, siis on sellest äh, kasu. ka äriühing võib tegeleda mittetulundusliku tegevusega. Euroopa vabatahtlikus teenistuses kasutatakse neid äh, samu mõisteid ehk tulu teeniv ettevõte, äriühing võib tegeleda ka mittetulundusliku tegevusega ja ma arvan, et seda lahendust võime kasutada ka siin mis puudutab tööhõive küsimusi, seda kaheksakümmend ja kakskümmend protsenti jaotust, siis praegu on olukord selline, et peaaegu sada protsenti pakkumistest on vabatahtliku töö pakkumised. seega me peame eh, praktika töökohtade poolt alles eh, arendama siin on väga palju arenemisruumi väga palju kasvuruumi on selles teises pooles, kus saaks pakkuda töökohti. ma arvan et, et äh, kakskümmend protsenti ei ole töökohtade osas võib-olla liiga karmilt või liiga rangelt äh, paigas. kaheksakümmend protsenti vabatahtliku tegevuse jaoks võib-olla on liiga kitsas määratlus loodetavasti tuleb ka rohkem töökohtade äh, pakkumisi. aga me oleme selles osas tulevikus paindlikud. mulle tundub, et lühidalt ongi see kõik, suur tänu teile! jaa, suur tänu teile! Teile, head esimesed eksperdid siin paneelis, volinik Navratšitš, teile samuti. jõuame teise osa juurde meie kuulamise puhul ja annaksin nüüd Marietta Ulskokile, minu kaasesinaisele, selle juhtimise üle. Thank you um,. Well, we have so much suur tänu, meil on ikka veel väga palju arutada ja samas oleme me juba maha jäänud äh, oma ajakavast nii et võib-olla saaksime me kuidagi kokku võtta selle paneeli selliselt, et kõigil oleks ikkagi võimalik rääkida. meie seisukohast tuleb arutada tööturu küsimusi ja tööhõive küsimusi. selles parlamendis võetakse neid küsimusi sajaprotsendiliselt arvesse väga oluline on see, et me tegeleksime ka nende küsimustega, mis on praegu ebaselged. tasustatud töö, vabatahtlik töö, tasustamata töö, madala tasuga töö. Äh, siin on kõik need asjad koos ka noortel peaksid olema hea palgaga tööd. ja meie püüamegi seda omalt poolt tagada, kui me räägime noorte töötuse probleemi lahendamisest. nagu ma alguses ütlesin, on Euroopa Solidaarsuskorpusele ette nähtud raha pärit Euroopa Sotsiaalfondist vähemalt osa rahast on sealt pärit. ja seetõttu ongi Euroopa Solidaarsusfond ka tööhõivekomisjoni pädevuses. me ei tohiks oma ambitsioone kärpida, kui me räägime sellest, et noortel peaksid olema head töökohad, hästi makstud töökohad. ka noored peaksid saama oma karjääri alustada selliselt, et me ei peaks nentima, et neid lihtsalt kuritarvitatakse või kasutatakse ära, kuna puuduvad selged reeglid ma arvan, et äh, selles osas on mõlemad erialakomisjonid tegelikult ühel meelel, kuid äh, lahenduste leidmine on ikkagi keeruline. ma arvan, et kuna me oleme juba aega kaotanud, siis annangi ma kohe sõna nendele ekspertidele, keda me veel ei ole kuulanud ja kõigepealt anname sõna härra Piotr Sadovskile, kes on Volont Europe'i peasekretär. nii saate te meile rääkida, mida teie arvate nendest teemadest, mida seni on arutatud ja milline on meie tulevik. palun, teil on sõna. suur tänu teise paneeli kõnelejana on mul tegelikult raske, sest peaaegu kõik sellest, mida mina tahtsin ette kanda, on juba öeldud. seetõttu ma teen kiiresti ja teen ainult äh, mõned äh, märkused ja räägin siis ka sellest, mis saab äh, pärast Brexitit. vaadates Ühendkuningriigi valitsuse praegust käitumist, ei tea ma, kas läbirääkimised äh, Euroopa Solidaarsuskorpuse teiste projektide osas ikka on äh, prioriteetsed, aga kui me neid äh, küsimusi vaatame, siis tuleb nentida, et kodanikuühiskond peab olema üksmeelne kõikjal, aga Ühendkuningriigi jaoks on tegemist traagilise kaotusega, kui me sellest kõrvale jääme. ma tahaksin rääkida sellest kvaliteedimärgisest, sest selle kohta esitati küsimusi kas te vaatasite kahte erinevat äh, kvaliteedimärgist, üks äh, vabatahtliku töö ja teine tasustatud töö jaoks? mõlemaga peaksid olema seotud ju erinevad sidusrühmad, näiteks äh, vabatahtlike, vabatahtlike kvaliteedimärgise puhul peaks kaasa rääkima kodanikuühiskond, kes ka valvaks selle üle, kellele see kvaliteedimärgis üldse antakse ja töö töökohtadega seotud kvaliteedimärgis on kindlasti seotud äh, erinevate riiklike agentuuride, näiteks äh, töötukassaga, kes siis vaataks, milliseid töökohti selle programmi raames antakse, et need ei oleks äh, heitlikud töökohad või halvasti makstud töökohad. mis puudutab võimaluste loomist noortele inimestele siis Euroopa Solidaarsuskorpus on selline koostööprojekt, mis peab jõudma ka nende noorteni, kellel ei ole elus palju võimalusi. tahaksin rääkida ka veebipõhisest koolitusest, ma arvan, et sellest ei piisa, et nii ei saa välja õpetada noori inimesi, kes tahaksid olla vabatahtlikud, kuid kellest mõnel on väga keeruline taust. töökohtade poole pealt arvame me, et äh, mõned äh, kõrgekvaliteedilised, hästi makstud töökohad ilmselt äh, asendatakse vabatahtliku tööga, kuid sellest juba teised rääkisid ning, ning noorsoorganisatsioonid ja kodanikuühiskond võib-olla hakkavad osalema vabatahtliku töö tegemises, kuid äriühingud mitte ja arvan, et kogu selles protsessis peaks olema rohkem sidusrühmi, muuhulgas ka ametiühingud ja riiklikud organisatsioonid, mis järgivad reeglite täitmist ja palgaküsimust. räägiti ka sellest, kuidas tegutseda katastroofipiirkondades Euroopa vabatahtlik teenistus juba pakub noortele inimestele väga palju võimalusi sellist tööd teha, inimestele, kes on kaheksateist kuni kolmekümne aastased, aitab tegeleda ka katastroofi ennetusega ja seda ka väljaspool Euroopa Liidu piire, nii et me võiksime nendest õppetundidest midagi õppida ka Euroopa Solidaarsuskorpuse jaoks parlamendiliige, kes ütles järgnevat, on kahjuks juba ära läinud, aga mina tahaksin öelda, et Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikud ei peaks vahetult katastroofidele reageerima, sellepärast et äh, sinna sobivad ikkagi ainult äh, väga kõrge ja spetsiifilise väljaõppega inimesed mitte aga noored, kes on võib-olla väga keerulise taustaga, nad ei saa minna katastroofipiirkonda ja pakkuda seal kohest abi. Nad võiksid minna sellistesse piirkondadesse näiteks kuus kuud hiljem, aidata piirkonda üles ehitada, aidata kogukonnal toime tulla. mis puudutab sadat tuhandet Äh, isikut aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis kui piisavalt sidusrühmi ei kaasata, ei ole see võimalik, aga teisest küljest võiksime me ka vanusepiiri langetada kuueteistkümneni, sest siis tuleb võib-olla rohkem huvitatud noori ja teisest küljest ei ole ju ka nii, et keegi saab kaheksateistaastaseks ja siis hakkab äkki soovima vabatahtlikku tööd teha. tegelikult äh, see soov tekib palju varem. kvaliteedimärgisest ma juba rääkisin, aga lõpuks ütleksin siis seda, et äh, mõju tööturule võiks olla väga positiivne, eriti kui tööandjatega võtta ühendust juba siis, kui äh, solidaarsuskorpuse töö täielikult käivitatakse siis äh, saaks neile rääkida ka vabatahtlikust tööst ja sellest, äh, milliseid oskusi omandavad inimesed, kes on vabatahtlikud. Need äh, noored, kes vabatahtlikku tööd teevad, on hiljem ka tööturul palju sobivamad kandidaadid, aitäh! Thank you very much. Uh, now I'll give the... aitäh! nüüd annaksin sõna härra Kostas Moskva-Horiitisele vabandust äh, häälduse pärast. vabandust minu enda viga, et mul selline nimi, nimi on. tere päevast kõigile e,. väga meeldiv, et te minu ja, ja minu organisatsiooni Intersossi kutsusite sellele arvamuste vahetusele väga olulise solidaarsuskorpuse algatuse üle selle algatuse südames on meie oluline ressurss ehk noored inimesed ning meie oluline väärtus ehk solidaarsus. Nad mõlemad on olulised, et meie ühiskond muutuks öö, öö, selliseks, mis austab üksteist inimväärikust ning solidaarsust. see on oluline ajal, mil solidaarsus on sattunud surve alla ning avalik arvamus on pigem vastu solidaarsuse väljendusele, näiteks äh, päästeoperatsioonid Vahemerel. solidaarsus maksab veel vähem ajal, mil riigid sulgevad oma piirid äh, põgenikele. Homo sum nihil humani a ma alienum puta. ma olen inimene ja mitte miski ei ole minu jaoks võõras. see on meie moto ning see väljendab ka solidaarsuspõhimõtet, seetõttu me toetame seda algatust, aga kuigi see algatus on kiiduväärt, on siin ka kriitilisi äh, punkte, mida on vaja selgitada ning parandada suurem osa nendest on ära mainitud, seega teen kiiresti. esiteks, mõningad definitsioonid on hägused. solidaarsustegevuse ja solidaarsusega äh, äh, seotud kohtade äh, definitsioonid on segused, segased, samuti kvaliteedimärgi definitsioon. teisalt nende äh, äh, kasu saavate osapoolte osalus on äh, ka murettekitav. tegevus peaks olema ju mittetulunduslik. muidu on oht, et solidaarsuskorpus mak-, hakkab tasuli-, muutub tasuliseks ettevõtteks. veel üks asi solidaarsustegevus ei saa loomulikult asendada liikmesriikide kohustusi. kui me paneme äh, maksustatud töö ja vabatahtlikkuse ühele pulgale, siis me kaotame silmist oma eesmärgi, ehk siis et selle, et noored inimesed peaksid saama võimaluse anda oma panus, üles näidata solidaarsust hädasolijate äh, vastu, samal ajal parandades oma oskusi sellise tegevuse eest palga maksmine ei ole ju vale, aga antud juhul ei peaks see olema osa sellest algatusest. Euroopa Solidaarsuskorpuse algatus ei saa olla loomulikult vastus noorsoo tööpuudusele. selleks on teised instrumendid. veel üks punkt, mis vajab selgitamist. rahastus ja uue raha vajadus, mida juba korduvalt mainiti. Need olid need aspektid, mida ma soovisin rõhutada. kordan üle, et see algatus on väga hea ning tänaksin veel kord mind siia kutsumast. aitäh! Thank you, then I'll give the... aitäh! järgmisena saab sõna Anna Viidekreem Euroopa Noorsoofoorumi peasekretär, palun. aitäh, et te mind siia täna kutsusite Euroopa Noorsoofoorumi esindajana. üldiselt tervitame seda algatust, kuna see loob uusi võimalusi noortele inimestele kvaliteetseks vabatahtlikuks tööks üle Euroopa siin rõhutatakse noorte ja noorsoorganisatsioonide rolli Euroopa väärtuste kaitsmisel rõhutatakse vabatahtliku töö tähtsust ning noorte inimeste professionaalset arengut. see on üks tugevamaid külgi selles ettepanekus. eelkõige isegi ükskõik, kas see toi-, vabatahtlik töö toimub siseriiklikult või piiriüleselt, see annab uusi võimalusi noortele osaleda nendes programmides, aga programm peab olema ka paindlik ning kohanema noorte inimeste vajadustega tuleb ära kasutada noorsoorganisatsioonide ja teiste partnerite olemasolevaid kogemusi, selleks et tagada sajale tuhandele noorele inimesele kvaliteetsed äh, vabatahtliku töökohad. programm peaks võtma arvesse neid tuhandeid äh, äh, vabatahtlikke ning, tuhandete vabatahtlike ning noorsoorganisatsioonide kogemusi, tuleb selgeks teha, mis asi on vabatahtlik töö ja mis ei ole, noored peavad olema mm programmide juhtimise ja seire süda, südames nii riiklikul kui Euroopa tasandil. ka Euroopa noorsoovabaühendused peaksid paremini saama osaleda selles programmis, et nad öö, saaksid tihedamalt koostööd teha ka Euroopa Komisjoni vastutavate üksustega meeldiv on ka see, et see aitab pakkuda praktika ning töökohti, see võib mõjuda ka positiivselt noortele, aga praegune ettepanek, äh, seal napib äh, sidusust, tuleks oluliselt ettepanekut mu-, parandada, et see suudaks eesmärke täita. siin on ebavajalik äh, selgusetus kahe nähtuse vahel, seetõttu võib juhtuda, et vabatahtlikud hakkavad asendama päris töökohti. samuti peaks piirduma ainult sihtasutuste, vabaühenduste ning Euroopa kvaliteedimärgisega, märgise saanud ettevõtetega. siis saab tagada, et tõesti kvaliteet paraneb ka töökohtade puhul tuleks kasutada seda kvaliteedimärgist. meil on vaja selget definitsiooni selle kohta, mis asi on äh, see kvaliteetne töökoht, pidades silmas tööõigusi, miinimum, sissetulekut, töökohta kaitset ning tervishoidu. me arvame, et kvaliteetse vabatahtlik korraliku töö ning kvaliteetse töö öö, olemasolu ei ole, on õigus, mitte privileeg. aga praegune ettepanek ei taga piisaval määral seda, et juurdepääs on olemas ka haavatavamatel rühmadel, seetõttu tuleks paremini ära kasutada meie organisatsiooni varasemaid kogemusi, mis puudutab näiteks puuetega noorte osalust programmides. nagu Euroopa vabatahtliku teenistuse kogemused näitavad, siis enne öö, öö, ja öö, tööko-, töökohtale määramise öö, ajal ning pärast seda öö, konsultatsioonid noorsoorganisatsioonidega on väga kasulikud, samuti peab öö, koolitama inimesi ka näiteks, näiteks internetis. juba mainiti, et see praegune online portaal ei ole piisav. tervitame uusi investeeringuid noortesse ning seda, et noorsoorganisatsioonidel on parem juurdepääs rahastusele ning seda tervitame ka et, et kaheksakümmend protsenti rahast läheb vabatahtlikule tööle, aga see rahastus ei peaks tulema teiste programmide arvelt, mis juba praegu pakuvad väärt võimalusi noortele inimestele, eriti pean silmas Erasmus plussi. meil on vaja lisaraha selleks, et tagatakse et, et kümme protsenti Erasmus plussist läheks mitteformaalsele haridusele ja noorsooalgatustele, nii nagu algselt on ette nähtud. see osa Erasmus plussi programmist on eriti alarahastatud võrreldes teiste valdkondadega ning meil on vaja lisaraha selleks, et need kvaliteetsed projektid noorsooorganisatsioonide poolt tõesti ellu rakenduks. lõpetuseks tuleb tagada, et solidaarsuskorpus muutuks osaks laiemast Euroopa Liidu tegevusest noorsoo toetamiseks. see ei peaks seisma eraldi teistest noorsooprogrammidest, vaid olema osa järgmisest Euroopa koostööraamistikust noorsoostrateegias ning noorsooküsimused tuleks paremini kaasata kõikidesse Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse, on vaja rohkem koordineeritud lähenemist vabatahtlikule tööle Euroopas. Euroopa Liit peaks keskenduma sellele, et institutsioonide vaheline koostöö Euroopa vabatahtlikkuse valdkonnas oleks parem. tuleb kaasata, tuleb tunnustada ja austada vastavaid organisatsioone ning tuleb vastu võtta äh, tuleb vältida selliseid reegleid, mis hakkaks takistama tuleviku vabatahtlikku tööd, aitäh. Thank you uh,, that means that aitäh. see tähendab nüüd seda, et um, kõigil on võimalus väga lühidalt oma küsimusi ja kommentaare esitada. härra Benifai ja siis proua Trüüpel härra Benify kõigepealt ja siis proua Trüppel. Yes, well, it seems to me mulle tundub olevat selge, et arutelust, äh, arutelus kritiseeriti päris palju, aga samas mõisteti selle programmi potentsiaali vähemalt minu arvates on ju selge, et Euroopa Komisjon üritab ka poliitilist kaalu sellele ettepanekule lisada. meie arvates peame me töötama ka kiiresti, aga samas äh, arutama asjad läbi ka sidusrühmadega sest teema on ju keerukas, ühelt poolt ressursside teema on endiselt äh, oluline ja lahtine. küsimus, kuidas äh, säilitada tasakaal äh, vabatahtliku ning professionaalse töö vahel ma saan aru, et tuleb paika panna teatud õiguslikud piirangud, mis ka ei ole ju lihtne, et meil oleks selge vahetegemine nende kahe vahel, vabatahtliku ning professionaalse töö vahel. võib-olla see rahastamise teema mõjutab ka mõningaid edasisi ettepanekuid eriti pidades silmas ressursside äh, jagamist kahe poole vahel. samuti on selge, et me peame rõhutama Euroopa-poolset lisaväärtust, mis on endiselt natukene vaidlustatud. lühidalt veel kaks asja. peale selle, mida ma juba olen maininud me võiksime veel töötada selle projekti Euroopa mõõtme kallal. mõningatel juhtudel seda endiselt ei mõisteta isegi meie omavahelistes aruteludes. võib tekkida oht, et asendatakse liikmesriikide poolne vabatahtliku töö rahastamine millel on ka teatud piiriülene olemus. oluline on seda vältida ning me peame mõtlema, kuidas laiendada ka selle programmi ulatust, kui me räägime kaasatud riike juba algusest peale. ka seda mainiti. ja siis veel see kogu potentsiaali ärakasutamine peaks olema tõesti üks koht, kus noored inimesed pääsevad nendele võimalustele ligi, mida nad Euroopa Liidult võiks saada. me oleme selle algatusega rahul, nüüd tuleb seda täielikult ära kasutada, me peame vastu tulema noorte inimeste muredele, vähemalt mina olen aru saanud, et noored, noored ei saa kogu seda infot kätte, mida nad saaksid Euroopa toel ära teha, erinevad vahetusprogrammid, tööprogrammid ja nii edasi. tõesti, me peaksime paika panema mingisuguse ühe Äh, infopunktisüsteemi, et see projekt toimiks paremini. nii nagu sidusrühmad ka seda soovisid, aitäh, proua Trüüpel. aitäh ja ma vabandan oma John Wayne'i hääle pärast, mis muutub järjest hullemaks ma tahaksin rõhutada seda, et noortel inimestel peab olema ka õigus õiglast palka saada. ja see Euroopa Solidaarsuskorpus või ükskõik, mis ta nimi peaks olema, minu, mina sooviksin teistsugust nime talle, me ei tohiks olla vastu sellisele poliitilisele eesmärgile, seega me ei tohiks uut instrumenti kuritarvitada ma ei ole endiselt veendunud, et meil on definitsioonid piisavalt head, et vältida kuritarvitamist. kui me seda saavutasime, oleks see väga huvitav. võib-olla tuleks hoopis definitsioonid kustutada, sest neid on võimalik, võimatu täpselt paika panna. siis äh, online koolitus jah, noorsuu on veel kosmopoliitne. Nad tõesti kasutavad netivõimalusi palju, aga kui me räägime kehvemas olukorras noortest, siis nemad vajavad toetust. isegi koolides, kui meil on iPadid ja muu tehnoloogia, siis öö, õpet-, õpetajaga ju suheldakse analoogis. ehk siis inimsuhted on samuti tähtsad digitaalsete vahendite kõrval. kui meil on ainult online platvormid ja digitaalsed vahendid, siis sellest ei piisa. niisiis, need inimsuhted on ääretult tähtsad. siis positiivsed mõjud tööturule, selles ma pole kindel, ma tean, et mõned loodavad, et sellel on positiivne mõju tööturule eriti Lõuna-Euroopa riikides, kus noorte tööpuudus on kõrge. aga minu arvates on palju parem eristada äh, seda vabatahtlikku programmi ja teiste programmidega, teisest programmidest, mis toetavad noorsootööhõivet. minu arvates ei, ei ole mõttekas neid segamini, segada. siis äh, need äh, näiteks äh, puuetega äh, noored, kas nad peaks töötama äh, katastroofi piirkondades, kas nad peaks olema madalapalgalised töötajad kuskil katastroofi piirkonnas, loomulikult mitte. olge siin ettevaatlikud. millal peaks see programm äh,, millistele noortele peaks see programm mõeldud olema? kaheksateist ja isegi veel nooremad siis, kui te olete äh, kuueteistaastased, siis äh, näiteks Saksamaal on meil kogemus, et äh, noored on läbinud kõik Euroopa koolitused, aga tööle ei saa minna, neil, nad saavad minna sinna ainult koos vanematega. Si-, seda tuleb ka arvesse võtta, siis see, mida ütles Euroopa Noorsoofoorum, äh, et tuleb defineerida, mis asi on kvaliteetne vabatahtlik töö. See on oluline, me ei räägi siin äh, Äh, tööhõivest, vaid solidaarsusest, mida on Euroopa Liidus rohkem vaja. sellele tuleks ka keskenduda. Thank you, madam äh, suur tänu, proua Šoedrova, palun. Děkuji. Äh, já bych se chtěla vrátit k tomu, co tady opakovaně. Suur tänu. Ma tahaksin rääkida veel ühest asjast, millega juba ennem mainiti. Nimelt makstud tegevuse või praktika küsimus, et selleks, et inimene saaks parema töökoha, aga teisest küljest siis ikkagi reaalselt praktiline vabatahtlik töö. tegemist on Kultuurikomisjoni ja Tööhõivekomisjoni ühisdokumendina ja selge on ka, et see programm seetõttu võtab mõlemad aspektid kokku ja peaksin mõtlema hoolega selle üle, kas peaks olema tegemist Erasmus pluss osaga programmist. kui praktika ja töökogemus peaks olema suur osa sellest programmist, nii nagu on siin ettepanekuid tehtud, siis ei oleks see meie programmidele ja Erasmus pluss programmidele väga tüüpiline. seega on ilmselt see rohkem tööhõivet parandavate tegevuste alla kuuluv osa. võiksime rääkida pigem solidaarsustegevusest parema hõivatuse nimel, parema tööhõive nimel Mm, see peaks olema võib-olla siis äh, eraldi programm ja seda väljaspool Erasmus plussi, see on minu arvamus. suur tänu, Julie Wolt, palun. kõigepealt Helga ja head kolleegid, suur aitäh tehtud töö eest ja suur aitäh ka suurepärastele panelistidele. mulle tundub, et meil oli väga head kõnelejad, eksperdid siin täna, inimesed, kes teavad, millest räägivad ja nende tegevuse A-ks ja O-ks on noorte inimeste heaolu ja sellest peaksimegi rääkima. solidaarsusest peaksime rääkima siin täna. töötasin noortega koos enne kui mind valiti siia ja kui ma vaatan Brexiti katastroofi, mis praegu raht-, lahti rullub Ühendkuningriikides, siis äh, mulle tundub, et see programm näitab üles solidaarsust noortele inimestele, kes on Euroopa Liidust väljaspool, ma tean oma töö läbi Kosovost ja äh, Bosnia-Hertsegoviinast ning Serbiast äh, seda, kuivõrd äh, meeleheitlikult, meeleheitlikud on need noored, nad on väljaspool Euroopa Liitu ja nad tahavad suhteid osalejatega Euroopa Liidust ja ma arvan, et Ühendkuningriigi noored hakkavad tahtma mingil hetkel täpselt sama asja. Te peate nendega üles näitama koos solidaarsust, neil on vaja solidaarsust väljaspoolt Euroopa eh, Liitu olles, sest nüüd nad tõesti mm, leinevad midagi taga, mida nad kohe-kohe on kaotamas. ja seetõttu on minu ülesanne siin praegu väga tugev avaldus teha just selle kohta. Äh, huvitav oli see, et mitmed inimesed mainisid ka ametiühinguid. ametiühingute küsimus ei tähenda just alati mitte tööprogrammi, sest et need ametiühingud, kellega mina olen seotud, teevad ka solidaarsus äh, äh, tööd, näiteks postitöötajate ametiühing või siis ka paljud, kes elukestva õppe valdkonnas on tegevad. Neil on erinevad tegevused, mitte ainult ei räägi nad tööhõivest ja ei tegele selles valdkonnas, vaid ka solidaarsustegevusest. ja seetõttu huvitab mind, kuidas teie oma ametiühingute rolle koduriikides niimoodi näete? suur tänu, ütleb esinaine. praegu ei ole kõnelejate nimekirjas enam kedagi, siiski vabandust. proua Kosta, palun. jah, ma usun, et peamine asi, mida peame siin puudutama, on vabatahtlikkus. me ei räägi riskist äh, et äh, kui me need programmid kuidagi ümber äh, vaatame, siis vabatahtlik tegevus võib hoopis teistsuguse tähenduse saada Euroopas. küsimus ei ole ainult selles kas me jagame need tööhõive ja vabatahtlikkuse osad kahekümne ja kaheksakümne protsendi peale, vaid tegelikult selle tegevuse sisus. mis on selle mm, kvoodi taga olevad vastutused? kaasatus, hõivatavus, äh, hariduse ja koolituse osa ning sotsiaalne kaasatus võib-olla tervikuna on siin olulised teemad väga raske on siin muidugi näpuga täpselt näidata selle asja peale, mis see on. oluline on see, et me ei taha luua mingisugust varimajandust või ähm, varjatud tööturgu. oluline on see, et kui inimene tööle võetakse, siis toimub see ikkagi formaalselt lepinguga ja protsessi eesmärgiks peab olema kaks suurt eesmärki nii et äh, see peaks olema selles vaimus edasikantud idee nagu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ettepanek. aga tähtis on see, et vabatahtlikkus on kogemus, mida saab kogeda kõikides liikmesriikides. ja me ei tohi kindlasti õigusandlusega seda piirata. ei tohiks me mõelda siin asendustegevustele, me ei tohi survestada liikmesriike oma noortele selliseid võimalusi pakkumas. aga samas ei tohi me ka praegu äh, li-, riiklikke süsteeme hakata kuidagi asendama. võtame siit hõõguva raua tulest välja. me ei tohiks siin äh, lasta silmist seda, et väga palju liikmesriike on, kes üldse midagi ei investeeri või investeerivad väga vähe. ja kui me Euroopa rahaga midagi tahame teha, siis on oluline see, et me rõhutame, et tegemist on Euroopa solidaarsustegevusega ja et sellel Euroopa dimensioonil on ka mingisugune lisavõimalus. Äh, proua Kammer-Evert, palun. jah, suur tänu. mina ei võtnud siin sõna praegu üldse mitte äh, esimehena, vaid hoopis äh, arutelu osalisena, sellepärast et viimase kahe poole tunni jooksul sai mulle aina enam selgeks, et äh, meie ekspertidel on äh, väga suured raskused või probleemid vabatahtliku ja siis selle tööhõive suuna vahel. ja mulle ei tundu praegu üldse selge see, et kuidas me siin saavutame nende kahe pi-, kahe valdkonna erine-, erinevad definitsioonid ja oluline on see, et me ei hakka siin vabatahtlikkusega äh, asendama töösuhteid. aga kuidas oleks, kui mängiksime järgmiste mõtetega, sest Helga Trüüpeli ettepaneku alusel siin näeme praegu, et solidari-, solidaarsus võiks olla solidaarsus, las ta jääda nii, nagu ta on, tegemist võiks olla reaalselt äh, vabatahtliku teenistusega, mis äh, oleks kuidagi uuendatud äh, ja värskendatud. aga teisest küljest võtame siit selle osa välja, mis puudet-, puudutab tööhõive osa ja räägime hoopis noorsoogarantiist. noorte tööhõive algatus ja garantii on see instrument, kui ma olen asjast õigesti aru saanud, ütleb kõneleja, see instrument, mis peaks aitama just iseäranis Lõuna-Euroopa riikides võidelda töötusega, sealhulgas siis koos äh, noorsoogarantiiga. siin on võimalik palju mõelda selle peale, mida näiteks praktika läbi on võimalik teha ka näiteks selle peale, kuidas võtta tõkked noorte teelt maha, et jõuda tööturule üldse. Saksamaal on väga äh, häid näiteid selle kohta, kuidas noored, kellel näiteks ei ole äh, koolidiplomit taskus, saaksid ka ligipääsu tööturule nii et äh, Euroopa Solidaarsuskorpust toetame me Eh, vabatahtlikkuse panusega, aga teisest küljest tahame me ka noorte töötuse või töötu vastu võitlemise algatust ning eh, tööturu algatust niimoodi, et see tõesti ka kannab tiibu, et noortele oleks võimalik ja kättesaadavad pakkumised, mm, mis eh, selles raamistikus on võimalikud ja selles olukorras me praegu ei tea, kuidas me konkreetselt üht-teist, ühte teisest lahutada saame ning kuidas kontrollida, et kas ikkagi vabatahtlikku tegevust ei peideta kuidagi väiksema palgaga või maksmata tegevuste mm, juurde ära. ja kes ja kuidas peaks kontrollima siis, kas kahekümne seitsmes liikmesriigis see toimib? võib-olla meie eksperdid saaksid selles osas veel oma arvamusi väljendada, et äh, kuidas see mõttekäik teile tundub? Mr Trantina. härra Trantina, palun. suur tänu. jah, ma arvan, et see võiks ollagi üks lahendus ja sellepärast meie ütlemegi, äh, et Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee tahaks tugevdada juba olemasolevates programmides solidaarsuskomponenti ja kui me räägime Erasmus plussist, siis Erasmus Pro on olemas juba, mis tegeleb näiteks õpipoisi koolitusega, nii et eh, ega siin ei ole rohkem vajadust kogu Euroopa vabatahtlikku teenistust Erasmus plussist välja võtta ja siis eh, eh, riskida sellega, et haridusosa väheneks seal. loomulikult otsus on teie osa teha, aga kui ma näiteks küsisin oma äh, uuringus tööandjatelt, et mis on nende jaoks äh, motivaatoriks võtta vabatahtlikke, kui isegi kulud ei ole kaetud. no muidugi on mõistlik sinna äh, raha juurde meil pumbata, aga ega tööandjate elu pole ka lihtne. ja üllatav oli mulle see, et sotsiaalpartnerid palusid kogu selle tööhõive osa sealt välja võtta, sellepärast et lisaks kõikidele praktilistele küsimustele on nende kahe asja segamine, tööhõive ja vabatahtlik olemine, ka väga, väga raske juhtum. Or... esinaine ütleb, et kas anname nüüd härra Moskosoriitisele samuti sõna Intertsosi peasekretärile. jah, mul ei olegi tegelikult väga palju äh, eelkõnelejatel lisaks öelda. me peame need kaks osa väga selgelt lahku lööma. tulles humanitaarorganisatsioonist ise, näen ma seda, et vabatahtlikkuse ja solidaarsuse vaimu on vaja ja teisest küljest siis äh, professionaalne või tööhõive osa mm, tuleks viia teisele poole kahte asja, nagu ütlesin, ei tohiks segada. ja kui meil on mingisugune väga suur eriolukord, siis me ei saadaks vabatahtlikku sinna äh, äh, Somaaliasse näiteks või tegema mingisugust ohtlikku asja, täitma ohtlikku ülesannet, aga kaks asja jah, lahku lüüa siis veel kord. Äh, kiiresti tahan lisada võib-olla peaks olema vabatahtliku ja tööhõive osa vahel veel selgem ja tugevam vahe, aga küsimus on vabatahtlikkuse tegevuse kvaliteedis. see tähendus on olnud praegu liiga kitsa, kitsas. kaks tuhat üksteist anti välja dokument ja see, mis dokumendis oli kirjas siis, on seal kirjas nüüd. see on formaalsed, mitteformaalsed ja informaalsed tegevused Äh, algatuses on see öeldud ja niimoodi oleks võimalik ka paremini äh, kahe osa vahel eristada. Äh, kvaliteetne vabatahtlik tegevus, vabatahtlikkus ei ole lihtsalt asi, mis juhtub kuidagi, vaja on selleks korralikku ettevalmistust jah, aega kingitakse selle inimese poolt, aga päris kuludest vaba see ka ei ole. suur tänu, ütleb esinaine. annan nüüd sõna järgmisele kõnelejale. jah. Anna Viidekren. oluline on minu arust see, et ebaselgus on väga suur oht praegu kvaliteetsetele töökohtadele, et kvaliteetsed töökohad eh, homsel päeval on asendatud vabatahtlike läbi oluline on siin vaadata, millised on kvaliteedimäärad, milline on kvaliteetse pakkumise sisu ja kuidas seda defineerida. aga mitte ainult vabatahtlik tegevus ei tule oma hinnasildiga, vaid et kindlasti vaja on äh, aspekte kaasata, et äh, see oleks edukas, aga oluline on sidusrühmade parem sidumine kogu, kogu selle programmiga, et noored ise, et vabatahtlikud ise oleksid kaasatud ja et äh, vabatahtlikud organisatsioonid, äh, kes äh, neid asju juhiksid, sest vastasel juhul kogu see projekt ei kanna oma eesmärki. härra Van, Van Eivel, palun. jah. minu asi ei ole öelda, kas sinna programmi jääb midagi sisse või läheb välja, aga minu märkused oleksid, et esiteks, <clears throat> kui me vaatame seda, millist rolli äh, mängis äh, solidaarsuskorpus äh, Euroopa Liidust olukorrast kõnes härra Junckeri suu läbi, siis kontekst, esimene kontekst oli pre-, Brexit ja rõhk oli sellele, et solidaarsus peaks olema Euroopa tegevuste tuumaks. see on minu arust solidaarsuskorpuse oluline taust ja sidudes seda nüüd mingite erinevate teiste probleemidega, peaks, ajab segadusse ilmselt selle algse mõtte. me rääkisime selle programmi potentsiaalsest tööturu mõjust. kas see ei ole liiga pisikene, isegi Erasmus pluss? võime rääkida siin tööturu mõjust ka Erasmus pluss puhul. see on liiga pisikene selleks, et tal oleks mingisugune oluline tööturu mõju ja sellepärast äh, on tal väga sümboolne roll selles programmis ilmselt. ja viimasena ma arvan, et on selge, et noored inimesed õpivad palju vabatahtlikust tegevusest. ja olen Piotriga nõus, et kui me saame kvaliteetset vabatahtlikkust pakkuda, siis on õppimistõhusus mm, väga kõva nende programmide puhul ja me näeme ka omaenda kvaliteediuuringu programmist, et selline pädevuste edendamine ja õppimine on noorte inimeste hõivatus. küsimus ei ole selles, et programmid ei panusta mitte noorte äh, tööturule hõivamisesse, vaid tegelikult on tegemist nende oskustega, mille nad on saanud, aga kindlasti nende hõivatus pärast seda on palju parem. aitäh! jah, viimane märkus selle kohta, ütleb äh, proua Ulfskog. me ei tea täpselt, kuidas äh, härra Juncker on äh, selle ettepanekut tehes seda täpselt mõelnud, aga meie ülesanne on seista selle eest, et me jõuame nende kvaliteedinäitajateni, millest teie just rääkisite. selge väga õige. aga meie käsutuses on juba teatud vahendid selleks, et inimesi tööturule suunata, teatud teised meetodid kui solidaarsuskorpus. annan oma kaasesimehele ka sõna. suur tänu, tahtsin veel lühidalt anda sõna Helga Trüppelile. jah, suur tänu veel kord. alustasime sellel pärastlõunal debatti ja tahtsin rõhutada, et eh, ei oleks eh, vaja tööhõive osa solidaarsuskorpusega segi ajada. ja suur tänu, et olete selle nii selgelt siin täna välja joonistanud et meie selge sõnum peaks olema ja eelarveliselt ka, et keskendume noorte töötusele, aga mitte selles Euroopa Liidu programmis, see ei ole loogiline ja minu arust eh, me võime öelda siin küll, et me tahame rohkem solidaarsust eh, seetõttu, mis Brexitiga juhtus, aga teisest küljest loomulikult me teame, et kakskümmend kuni nelikümmend protsenti Euroopa Liidu riikides on noorte töötust ja seetõttu me peame midagi paremat ja rohkem ära tegema selle probleemi lahendamiseks küsimus ei ole poliitilisest eh, eesmärkidest, mis komisjonil või nõukogul on, aga meil on programm, selle eesmärgid ja ärme ajame asju segamini. ja Junckeri küsimuses jah, selge on, et siiamaani oleme tõlgendanud komisjoni presidendi sõnu, järgmisel nädalal on mul ilmselt temaga kohtumine ka isiklikult ja ma saan siis küsida täpselt, et mis oli tema mõte nende sõnade taga. siis on asi võib-olla selgem, sest praeguseks, kui ma olen rääkinud äh, volinikega, siis me, siis äh, nad ütlevad, et jah, me peame selle hea mõtte ellu rakendama, mis president välja käis, aga kuidas täpselt, äh, on ebaselge. asi on ebaselge, aga meie ülesanne on see asi selgeks teha, sest me tahame teada, mida me saavutada tahame ja siis saame määratleda oma poliitilise rolli selles kõiges. jah, suur aitäh, loomulikult meie ülesanne on seda ka tõlgendada ja siis teha see ettepanek niivõrd selgelt ja äh, ühemõtteliselt, et kõik saavad aru, mis asi see siis on, milles määrusest räägitakse. sellegipoolest tahaksin aga komisjoni käest küsida ka, et kas teil on midagi lisada? palun. Thank you so much for <laughs> aitäh, et lubate mul ka midagi veel öelda ja selgitada. ma tahaksin öelda, et ma nõustun kõigega, mida kaasvolinik juba rääkis komisjoni tegevuse kohta, aga omalt poolt äh, tahaksin meelde tuletada, miks see algatus üldse sündis. selle mõte oli luua Euroopas rohkem solidaarsust ja anda noortele rohkem võimalusi, see on ikkagi selle ettepaneku mõte Euroopa Parlamendi resolutsioonis paluti ühtset äh, nii-öelda sisenemispunkti kõikide solidaarsustegevuste jaoks ja seetõttu me esitasimegi selle ettepaneku. me püüame esitada tugeva algatuse, mis annaks noortele rohkem võimalusi. selleks on meil siin ka uued äh, formaadid ja on olemas äh, need praktika ja õpipoisi õppekohad on kaks asja, mida tahaksin selgitada. me rääkisime siin kvaliteedimärgisest ja veebipõhisest väljaõppest ning ma tahaksin siinkohal täpsustada, et me räägime tegelikult rakendamisfaasist on mitmeid asju, mida tuleb defineerida alles rakendamisfaasis. kuigi loomulikult peab meil olema korrektne raamistik, et üldse tööga pihta hakata. rakendamine võimaldab arutada paljutki, mitte ainult äh, rakenduslikke küsimusi, äh, vaid ka teisi ning me saame neid kasuta-, arutada koos sidusrühmadega, kes olid ka täna kohal. me peame mõtlema, mismoodi seda väljaõpet kon-, korraldada, kas teha seda füüsiliselt või veebipõhiselt, kuidas välja töötada kvaliteedimärgis, millega tagatakse, et kvaliteet on olemas ja nii edasi. kõik need küsimused on olulised, aga kõiki neid ei pea reguleerima määruse eelnõus. nagu te teate, saame me kasutada kahekümne aasta pikkust kogemust Euroopa vabatahtliku teenistusega, seal on meil ka riiklikud agentuurid väga headeks partneriteks me oleme nende inimestega igapäevases kontaktis, me töötame koos liikmesriikidega, nende agentuuridega ning seetõttu me teame, et me võime teid usaldada. me oleme koostööd teinud kakskümmend aastat ja kui meil on nüüd uued väljakutsed ja ka uus dimensioon, siis kindlasti saame me teid usaldada ka edasises koostöös. oluline on rääkida ka toetusest, võib-olla siin on mingisugune arusaamatus aga kui me räägime vastuvõtvast organisatsioonist ja nõndanimetatud toetavast organisatsioonist, siis me ei kavatse ära kaotada seda, mida nimetati koordineerivaks või saatvaks või lähetavaks organisatsiooniks. me tahame lihtsalt, et asjad toim-, toimuksid äh, paremini ja seetõttu ongi siin eristatud see toetav organisatsioon. Äh, tuge tõepoolest ei saa pakkuda ainult veebipõhiselt, peab toimuma ka äh, füüsiline väljaõpe, kus isik on reaalselt kohal selleks on vaja eelarveeraldist ja inimesi äh, lähetada õppusele või väljaõppele, mida meil praegu ei ole. siis äh, Euroopa Solidaarsuskorpuse kasutamine ühe liikmesriigi siseselt. selle kohta ütleksin, et äh, mitte kellegi huvides ei ole liikmesriigi algatuste asendamine. Euroopa raha on mõeldud olemasolevate tegevuste täiendamiseks ning jällegi neid küsimusi me arutame rakendamisfaasis ja siis, kui räägime kvaliteedimärgisest, aga meil on vaja tugevat Euroopa dimensiooni, suur tänu! suur tänu! me saame muidugi aru ka sellest, et kui me rakendusakti sõnu kuulame siin sellises vormis parlamendis, siis alati oleme närvilised veidi, sellepärast et selge on, et komisjon teeb midagi ja oleme täiesti kõrvale jäetud ise siin parlamendina ja sellepärast peame me selle ettepaneku niivõrd konkreetseks timmima ja nii mm, kasutatavaks, et isegi kui komisjon teeb meile liiga, siis vähemalt rakendusfaasis oleks kõige vähem tõkkeid see vähemalt on meie lähenemine, sellepärast et meil on see probleem, et oleme natuke väljapool äh, sellest äh, protsessist ja ei saa seda oma huvides või oma ettepanekute valduses enam kuidagi, äh, valguses kuidagi muuta. ja Erasmus pluss rakendamise puhul äh, oleme näinud ka, et äh, asjad läksid tihti nii, nagu me seda üldse ei tahtnud. ja see ei olnud ei meie tahe ega ka nõukogu oma, paraku ka juhtus ikkagi nii. ja sellepärast peame seisma selle ees, et äh, või se-, sellepärast näete, et olete või oleme ettevaatlikud ja oleme natuke närvilised selles küsimuses. aga suur tänu veel kord. ma arvan, et meil oli kaks ja pool väga abi abivalmis ja head, hea kvaliteediga tundi siin, mille veetsime. suur aitäh, et andsite meile olulist sisendit, mida me siis saame oma edasises töös ka järgida. mõnes kohas tugevdasite ka meie endi arvamust, aga mõnes kohas tegite need mõtted paremaks ja kvaliteetsemaks. suur tänu selle eest! nüüd saavad vabaks tööhõivekomisjoni kolleegid, aga ma näen, et ainult kaks ongi neid veel siia jäänud ja kultuurikomisjon jätkab oma tööd. vaatame veel selle raporti eelnõu korra üle. aga muidugi võite jääda siia ruumi edasi, kui tahate. Äh, aga muidu suur tänu ka ekspertidele ja ütlen, et jääme ühendusse. ja kui teil on veel nutikaid mõtteid, mida siia kaasata, siis hea meelega ikka ja alati, ma arvan, et Helga Trüüpel ja ka variraportöörid siin meie komisjonis, aga ka tööhõivekomisjonis on valmis võtta vastu kõiki neid vihjeid, mida võiksite anda. suur aitäh, et tulite! Five minutes.